Inizio della seduta con il consueto. Colleghi. La nostra riunione è ripresa al circuito interno. Uh, alustagem. Poi do le eh, notizie sulla riunione di... nagu ikka, kantakse meie kohtumine üle ka internetis. esimene punkt, koordinaatorite eileõhtune kohtumine, ülevaades seal arutatust. rääkisime TAFi raportist, Tšehhi Vabariigi ja, ja nende äh, protokolliga kutsume esindajaid Tšehhi parlamendist meiega arvamust vahetama, aga ei tea, kas nad saavad tulla. mõte esialgu on erakorraline kohtumine kokku kutsuda kahekümne kuuendal märtsil ja see on siis järgmise nädala esmaspäeval, meie sekretäriaat võtab kokku Tšehhi, võtab ühendust Tšehhi parlamendiliikmetega ja, ja vaatab siis, kas äh, nad saavad tulla, mina ise ei saa tulla, äh, aseesimees võtab üle selle juhtimise. nüüd äh, järgmine mitmetasandiline juhtimine, algatame omaalgatusliku raporti selles küsimuses ja me tahaksime kaks koordinaatorit nimetada vabandust, kaks raportööri, härra Tsarkovski ja härra Gualtieri. nüüd parlamendi koosseis pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat, me tahaksime samuti seadusandlikku algatusraportit selles küsimuses. ehk teisisõnu siis raport selle kohta, milline näeb välja parlamendi koosseis pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi. ka siin me palume kahe raportööri ametisse nimetamist Äh, need peaksid tulema siis Rahvaparteist üks ja sotsialistide seast üks. nüüd delegatsioonid. nagu me juba eile komisjoni koosolekul rääkisime, oli arutelul ka koordinaatorite kohtumisel Küprose delegatsioon, nii visiidi tühistamine ja Ühendriikide delegatsiooni visiidi tühistamine. meie meelest äh, eriti Karlsruhe delegatsiooniga aga tekkis meil suur probleem, meie meelest see oli eriti ebaõiglane, ma kavatsen kaebekirja kirjutada selles küsimuses. tulemus on ka kuulamine demokraatia küsimustes. puudutab siis äh, kodanike osalust Euroopa Liidu asjades, see oli juba meie peakir-, pea, äh, meie päevakorras varemgi ja toimub see siis üheksateistkümnendal septembril nagu ka eelmiste mandaatide ajal on äh, seekordki palutud meil nimetada üks äh, kolleeg äh, soolise süvalaiendamise volinikuks. varem oli selleks inimeseks proua Kurmai ja nüüd nimetatakse ta uuesti ametisse me ei taha kirjutada raportit äh, kodukorra artikli sada nelikümmend üheksa muutmise osas. seda otsustasid koordinaatorid samuti. välja arvatud, kui komisjoni liikmed ise arvavad, et me peaksime seda tegema. nüüd härra Speroni ettepanek aluslepingute muutmise kohta. see ettepanek jõudis meieni Euroopa Parlamendi presidendilt. ja koordinaatorid arvasid, et ka selles osas ei peaks eraldi raportit kirjutama ja jällegi eh, siis süvendatud koostöö mm, väliskomisjoniga, see palve on meile esitatud. nimelt täpsemalt eh, siis TROA alakomisjon, eh, vabandust, sede alakomisjoniga puudutab see Lissaboni lepingu rakendamist. Need on siis äh, koordinaatorite poolt langetatud otsused, mille nüüd esitaksin komisjonile kinnitamiseks. kui kellelgi märkuseid ei ole, siis peame nad vastuvõetuks. suur tänu. Äh, nüüd, kolleegid, läheme edasi siis päevakorrapunkti juurde number kaheksa, mis jäi eile arutamata. ja seega peame sellest rääkima täna teisisõnu räägime siis ähm, reeglite kakskümmend, kakskümmend seitse muutmisest kodukorras. miks see probleem on üldse tekkinud? nimelt ähm, vastavalt ähm, kodukorra artiklile viiskümmend ja seotud komisjonide Äh, temaatikale üks juhtum kerkis esile, kus äh, seotud komisjon esitas muudatusettepanekuid teema puhul, äh, mis oli nende pädevuses, esitas need siis juhtivale komisjonile, kuid juhtivkomisjon lükkas need muudatusettepanekud tagasi. seotud komisjon esitas need siis uuesti täiskokku, kuid tekkis probleem äh, kodukorra artikli nelikümmend kaheksa tõlgendamisega, sest seal on öeldud, et äh, algatusraportite puhul saab äh, muudatusettepanekuid täiskokku esitada ainult raportöör ja sellepärast see teema esile kerkiski. aga nendel juhtudel, kus täiendaval komisjonil on õigus esitada muudatusettepanekuid, kuid raportöör on need tagasi lükanud, siis mis jääb üle sellel komisjonil teha? ja sellele üritame leida siis praegu lahendust. mina arvan, et äh, seotud komisjonidel peaks jääma siiski õigus muudatusettepanekuid esitada vähemalt minu meelest, kui äh, õigesti tõlgendada reegleid nelikümmend kaheksa ja viiskümmend, artikli nelikümmend kaheksa ja viiskümmend sellepärast et tegelikult viiskümmend on erand äh, artiklis nelikümmend kaheksa öeldule, aga ma arvan, et võib-olla hea mõte oleks natuke täpsemalt sõnastada need kodukorra artiklid, et ei tekiks mitte mingisugust kõhklust selles osas, et kas äh, raportöör äh, kaasatud komisjonist võib need muudatusettepanekud esitada, neil peab olema see õigus minu meelest aga minu meelest oli see ka hea võimalus äh, kirjutada uus reegel võimalike konfliktide lahendamiseks komisjonide vahel. ja sellepärast ma olen äh, lisanud äh, siia ka kahekümnenda artikli. selle kohaselt on presidendil väga suured õigused ja see peaks puudutama ka kõikvõimalikke konflikte komisjonide vahel nii et mulle tundus äh, mõistlik Äh, olevat äh, olukorda selgitada nende juhtumite puhul, kui komisjonide vahel tekib vaidlus. nii et minu ettepanek teile oleks, et äh, komisjonide esimeeste konverents peaks andma oma esialgse hinnangule sellele küsimusele. komisjonide esimeeste konverentsi esimees peaks tegema presidendile omapoolsed ettepanekud, kes need peaks siis äh, arvesse võtma. me rääkisime sellest, et võimalik on ka see, et üks komisjoni otsus lihtsalt tühistatakse. Äh, räägiti sellest, et see võib-olla suurendab Euroopa Parlamendi presidendi pädevust, aga tegelikult see nii ei ole sest et põhimõtteliselt ähm, paneme me täpselt kirja, mis on presidendi pädevused ja tegelikult neid võib-olla isegi piiratakse, sest et äh, me ütleme, et president peab jälgima komisjonide esimeeste konverentsi seisukohti, nii et äh, kolleegid, kui soovite sõna, siis äh, andke märku. ja kui ma ei eksi, siis kahekümne teine märts on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, nii et üsna pea me oleme sellest asjast juba varem rääkinud ja, ja proble-, probleeme ma eeldan, et ei teki, aga kui on, siis peaksime selle lükkama kahekümne viiendani edasi. härra Tahv. suur tänu, härra esimees. avaldan tunnustust selle äh, raporti eelnõu osas. see läheb põhimõtteliselt minu meelest täiesti õiges suunas. aga ma tahaksin võib-olla natukene rohkem äh, rääkida äh, artiklist kakskümmend ja sellega seondunud muudatuse ettepanekutest, mis on esitatud, me peaksime olema väga ettevaatlikud. et äh, me ei kirjutaks sellist kodukorda, mis eh, ei sobi võib-olla kõikide võimalike presidentidega parlamendis. nii et mulle tõesti meeldiks, kui me sellest asjast natukene rohkem räägiksime sellele, rohkem mõtleksime. on võimalik, et ma esitan kahekümnenda artikli osas oma muudatusettepaneku, aga ülejäänu osas arvan ma, olete tabanud naelapea pihta, aitäh! Onorevole Gualtieri. Sì. Ora eh. Gualtieri, va. ma olen teie analüüsiga nõus aga äh, ma sain aru, et artiklite nelikümmend kaheksa ja viiskümmend kohta esitatakse tõlgendused otseselt äh, artiklite sisu ei kavatseta muutma asuda, aga põhimõtteliselt olen nõus sellega, mida ütlesite. ja ma arvan, et äh, muudatusettepanekud on põhjendatud. aga mina küsiksin, kuidas on see uus ettepanek erinev praegusest olukorrast, kui tekib konflikt, siis ma arvan, et olukord on juba selline, nagu, nagu te kirjeldasite, esimeste konverents, komisjonide esimeeste konverentsi äh, esimees esitab ettepaneku äh, parlamendi presidendile ja president, parlamendi president langetab otsuse, kui äh, tegemist on tõesti lihtsalt sellise hea, hea tavaga, mida kodukorras kirjeldatud pole, siis võib-olla oleks seda hea ametlikult teha, aga, aga aga põhimõtteliselt mul midagi äh, sisuliselt selle vastu ei ole. rohkem sõnasoovijaid ei ole, ütleb härra Kassini. nii et äh, ma võib-olla täpsustaksin, et tegemist võiks olla lihtsalt tõlgendamisküsimusega, aga selle muudatusega on kõik asjad nüüd selgelt paika pandud ja mis puudutab artiklit kakskümmend, siis äh, selle eesmärgiks on tagada selle tavapärase menetluse kindlustamine praegu Äh, esimeeste konverentsi esimehe meest sellesse protsessi üldse ei kaasata, aga pärast seda uut muutust on ta sellesse protsessi kaasatud. ja ma arvan, et me peaksime muudatusettepanekute tähtaja edasi lükkama. selline mulje jäi mul äh, praegu, nii et kahekümne viies või kahekümne neljas täpsemalt öeldes öeldakse mulle siit kõrvalt kahekümne neljas aprill härra Galtieri. me ei ole tegelikult rääkinud veel laiendatud juhatuse küsimust, oleme sellest rääkinud mitteametlikult, aga mitteametlikult. ja ma kujutan ette, et äh, ka kirjalike avalduste kohta saab muudatusettepanekuid äh, esitada hiljem, eks ole. ma pean siin silmas raportit äh, kirjalike avalduste kohta me oleme sellest ju mitteametlikult rääkinud, eks ole? ahaa, see on juba välja kuulutatud, selge. kõnelejal puudub mikrofon. Arriviamo al punto. ja läheme edasi oma päevakorraga päevakorras äh, ootab meid ees äh, Äh, käsitluse artiklist, kodukorra artiklist seitsekümmend, institutsioonide vahelised läbirääkimised seadusandlikus menetluses. ja sõna saab äh, härra Guerrero Salon, kes on meie raportöör ning äh, viib meid viimase arenguga kurssi, me rääkisime sellest äh, kümnendal oktoobril ja kahekümne seitsmendal novembril ja tekkis teatavaid raskusi, nii et härra Guerrero, teil on nüüd võimalus meile neid asjadega kurssi viia. suur tänu, esimees! aeg lendab ja minu elulugu sarnaneb härra Tafi omaga. härra Tafil on tõesti kogemusi, rikkalikke kogemusi raportite teiste versioonide koostamisega ja paistab, et samades küsimustes olen ka mina kogumas üsnagi muljetavaldavat kogemuste pagasit ja peamine probleem selle raportiga seoses, mis tuleb lahendada see seisneb tegelikult selles, kas äh, parlament peaks vastu võtma rohkem äh, või vähem äh, raporteid, seadusandlikke resolutsioone ja kui palju kõike seda tuleks teha esimese lugemise käigus. see ei ole kõige olulisem. me ei pea ka hindama seda, kas esimene lugemise menetlus on hea või pole seda. oluline on see, et kui poliitiline otsus langetatakse esimesel lugemisel läbirääkimiste alustamiseks, siis milline peaks olema menetlus? ja kuidas me saame tagada komisjoni võimalikult hea teavitamise ning läbipaistvuse kogu selles protsessis? kõik teavad, et see raport tekkis äh, esimeste konverentsi algatusel, kuivõrd nemad äh, jõudsid järeldusele, et meil on teatavaid kogemusi esimese lugemise läbirääkimiste ka ning äh, raportöör äh, tegutses omapäi ja äh, ei teavitanud ülejäänud parlamendikomisjoni ega fraktsioone ja ajakohastatud infot polnud parlamendikomisjonidel piisavalt ja seetõttu ei saanud langetada teavitatud valikuid. lõppkokkuvõttes parlamendis ei teatudki, mis täpselt läbirääkimiste protsessis toimub, raportöörid osad raportöörid pidasid äh, meie käitumisjuhistest äh, kinni nagu kord ja kohus, äh, teised jällegi eirasid neid, nii et esimeste konverents palus meie AFCO komisjonile vaadata üle artikkel seitsekümmend ja seda parandada, selle artikli peamiseks eesmärgiks oleks käitumisjuhendi sätt, sätted kodukorras kohustuslikuks muuta. niisiis, kui need kodukorda üle kantakse, siis on need kohustuslikud, varem oli tegemist lihtsalt üldiste heade tavadega, aga nüüd kodukorrast oleks tegemist kohustuslike sätetega. koostasin oma raporti esimese versiooni kohtusin seejärel koordinaatoritega, variraportööridega. käisin ka parlamendikomisjonide esimeeste konverentsi ees kõnelemas ja äh, kaks äh, nädalat tagasi käisin ka esimeeste konverentsil ja praegusel hetkel äh, on suure osa raporti osas äh, üksmeel, võiksime hääletada juba täna ja saavutaksime enamuse toetuse nendes küsimustes, kuid raportis äh, on ka pisut vastuolulisemaid osasid. tegemist ei ole otseselt tüliküsimustega, kuid me ei ole veel leidnud kõigile sobivat sõnastust milles siis seisneb üksmeel? üksmeelsel seisukohal oleme me mitmetes küsimustes ja variraportööride ja koordinaatoritega oleme me leppinud kokku, et selleks, et esimese lugemise Äh, menetlust alustada, peab äh, asjakohane parlamendikomisjon sellekohase ametliku äh, otsuse langetama, aga parlamendikomisjonis peab toimuma hääletus, mille käigus otsustatakse alustada läbirääkimiste menetlust, seejärel määratakse kindlaks läbirääkimiste mandaat, volitused peavad olema selged ja mandaat peaks puudutama ka muudatusettepanekuid ja kui komisjon oma seisukohta muudab, siis äh, võib tegelikult mandaadi puhul piirduda ka vaid üldiste põhimõtetega, mitte konkreetsete muudatusettepanekutega. Äh, nii et üldiselt peaks tegemist olema muudatus konkreetsete muudatusettepanekutega, aga äh, kui parlamendikomisjon nii otsustab, võib tegemist olla ainult üldpõhimõtetega, siis äh, määratakse kindlaks läbirääkimiste rühm, mida juhib, äh, ma siin rõhutan sõna juhib, seda juhib asjakohase parlamendikomisjoni esimees, kes esindab kogu komisjoni ning seetõttu saab tagada parlamendikomisjonide õiguste täieliku austamise läbirääkimiste menetluse käigus. parlamendikomisjoni esimees otsustab, kes läbirääkimisi läbi viib see võib-olla tekitab segadusi, kuid äh, parlamendikomisjoni esimees on läbirääkimiste protsessi juht, aga otseselt läbirääkimisi äh, viib läbi selleks äh, ülesandeks nimetatud isik sageli on selleks raportöör. läbirääkimisrühm Äh, läbirääkimisrühma koosseis peab olema representatiivne, rühm peab esindama kogu parlamendikomisjoni ja seetõttu tuleb äh, läbirääkimiste rühma kaasata ka variraportöörid ja koordinaatorid, äh, seda sõltuvalt sellest, mida otsustab fraktsioon ise. komisjonis osalevad fraktsioonid peavad olema kaasatud läbirääkimiste protsessi ühel või teisel moel. ühesõnaga, läbirääkimiste protsessi juhib parlamendikomisjoni esimees, kes kaitseb komisjoni õigusi, kuid praktikas äh, läbirääkijaks äh, on selleks nimetatud isik, äh, tavaliselt raportöör ja läbirääkimiste läbiviijad juht, toetavad läbirääkimisrühma liikmed ja iga kord, kui on läbirääkimiste arutelud toimunud, siis läbirääkimiste rühm informeerib parlamendikomisjoni saavutatud edusammudest ja võimalikest mureküsimustest. komisjon saab ka läbirääkimiste mandaati muuta sõltuvalt läbirääkimiste käigust, kui võib tekkida mõni, mõningaid tupikseise, sellepärast et eesmärki on võimatu saavutada, võib komisjonis sellest asjast rääkida ning komisjon võib sellele järgnevalt läbirääkimiste mandaati kohandada nii, et läbirääkimisrühm saaks oma tööd jätkata. lõpetuseks, enne kui komisjon asub hääletama, läbirääkimiste käigus saavutatud kokkuleppe üle peab komisjon saama üksikasjaliku teabe läbirääkimiste rühmalt kokkuleppe kohta ning komisjonis peab toimuma ka ametlik hääletus enne seda, kui see küsimus läheb täiskokku. Need on küsimused, mille osas me oleme saavutanud kokkuleppe. mõned tahaksid siin väiksemaid täpsustusi, aga üldjoontes oleme kõik ühel meelel. aga nagu ma ütlesin, on ka valdkondi, kus äh, me ei, meil on pisut probleeme. me ei ole otseselt lahkarvamusel, kuid äh, õiget sõnastust pole me veel suutnud äh, koostada. me räägime siin probleem on seoses äh, mandaadiga, läbirääkimiste rühma mandaadiga ja äh, ka veel täiskogu rolliga kogu läbirääkimiste protsessis mitmed variraportöörid, mitmed meie parlamendikomisjoni liikmed korduvalt avaldasid arvamust, et parlamendil kui äh, institutsioonil pole piisavalt palju teavet selle kohta, millised läbirääkimisprotsessid parasjagu, on parasjagu käimas. ja parlament saab lõpuks, äh, alles protsessi lõpus oma seisukoha välja öelda, mis tähendab seda, et fraktsioonid satuvad ajalise surve alla, äh, nad peavad kiirustades ja ülepeakaela oma seisukohad välja kujundama, kuivõrd neid pole piisavalt asjaga kursis hoitud kogu läbirääkimiste protsessi käigus ootame nüüd, kuni härra Hefner istub, istet võtab, sest et ta on väga oluline isik meie tänases arutelus. ja lubage mul siis veel kord toonitada, et äh, on teatavaid eriarvamusi täiskogu rolli osas. härra Hefner ja proua Jannaku on äh, rõhutanud seda, et meil on kombeks, et komisjonis äh, räägitakse, teostud, viiakse läbi läbirääkimiste protsessi ilma, et parlament oleks sellega kursis, äh, isegi ei teata, et läbirääkimiste protsess on algatatud ja rääkimata sellest, millised on eesmärgid, mille parlamendikomisjon on endale läbirääkimiste protsessis seadnud. varem või hiljem tuleb tagada, et täiskogu, kui täiskogu peab seda vajalikuks, äh, annaks samuti oma äh, seisukoha ja oma arvamuse läbirääkimiste mandaadi kohta kui osaliselt toimub see juba läbi selle, et kui komisjon kinnitab oma läbirääkimiste mandaadi ja läbirääkimiste rühma nimed sa- ja seisukohad saadetakse parlamendi presidendile ja kõikidele parlamendiliikmetele president täiskogul ütleb välja, et asjakohane parlamendikomisjon on määratlenud läbirääkimiste mandaadi ning äh, otsustanud algatada läbirääkimisi selles osas, meil on kokkulepe, kuid me peame leidma õige sõnastuse, mille abil me suudaksime äh, oma tööd teha tõhusalt, parlament äh, ei täiskogu vaat-, ei pea kogu aeg üle vaatama läbirääkimiste mandaate, tegema seda korrapäraselt, sellepärast et äh, see seaks ohtu parlamendi täiskogu töö tõhususe, härra Kassini, äh, härra Tsagiskovski on seda korduvalt öelnud. nii et ühelt poolt me peame meeles pidama, et parlamendi töö peab olema tõhus ja teiselt poolt ei tahaks me seada ohtu äh, parlamendi vähemusrühmituste õigust läbirääkimiste mandaadi määratluse protsessi sõna sekka öelda. selles raporti projektis, mida te enda ees näete, on kaks erinevat sõnastust. ühes on kirjas, et äh, neljateistkümnest 14... või neljakümnest liikmest koosnev parlamendirühm saab hääletada jah või ei. ja kui on ka vähemalt kaks parlamendifraktsiooni esind-, kes esindavad ühte kolmandikku, vähemalt ühte kolmandikku parlamendi liikmetest, siis nad ei saa täiskogul küsida mitte ainult läbirääkimiste mandaadi heakskiitu või tagasilükkamist, vaid siis nad saavad esitada ka muudatusettepanekuid ning isegi läbirääkimiste mandaati muuta. ja viimati, kui ma kohtusin variraportööridega, et sellest küsimusest rääkida, siis ähm, mitmed variraportöörid koosoleku lõpupoole tõstatasid küsimuse et äh, võib-olla sellise kahe ähm, rööpalise meetodi lahendamine täiskogul oleks liiga keeruline, et äh, jah ja ei hääletus ja siis veel mandaadi muutmise võimalus. või volituste muutmise alu-, algatus, äh, võib-olla me peaksime siis leidma mingi ühise kõikidele sa-, kõikide juhtumite puhul kehtiva võimaluse volituste muutmiseks, nii kuid sellise protsessi algatamise künnis peaks olema äh, pisut äh, suurem kui lihtsalt nelikümmend parlamendiliiget või fraktsioon. härra Hefner, proua Jannaku ja mõned teised meie komisjoni liikmed olid sellel seisukoha toetajad ja tegemist on tõesti väga hea seisukohaga, sellepärast et veider oleks minna täiskokku ja asuda hääletama äh, millegi poolt ja vastu, ilma et sellele oleks eelnenud arutelu. sellisel juhul enamus lihtsalt suruks oma seisukohad vähemusele peale ja keegi ei saa tegelikult selgitada, võimalust selgitada, miks fraktsioon või terve rida parlamendiliikmeid üldse on selle küsimuse täiskogule esitanud. praegu on äh, minu ettepanek, et me leiame ühe lahenduse, mis sobib kõigile, mitte kahte erinevat võimalust ei paku me välja volituste täiskogu ette toomiseks. ja meil peaks olema üks lahendus, millega saab volitusi muuta ja see tagaks, et parlamendiliikmete, kõikide parlamendiliikmete õigused oleksid tagatud, kuid samas ei satuks ohtu parlamendi töö tõhusus. me ei tahaks, et tegemist oleks menetlusega, mida on liiga kerge kasutada, me ei tahaks, et inimesed hakkaksid lakkamatult äh, volitusi täiskogu ette viima, me tahaksime, et me saaksime põhjalikult äh, rääkida nendest asjadest ja seetõttu on siinkohal oluliseks küsimuseks äh, künnis. see künnis, mis võimaldab volitused täiskogu ette tuua ning nõuda läbirääkimiste rühma volituste ülevaatamist muudatusettepanekuid saab esita veel kuu aega. me peaksime rääkima ka nendest küsimustest ka järgmisel komisjoni kohtumisel täiskogul ja hääletama nendest oma komisjon, hääletama oma komisjonis maikuus täiskogul, et peaks see toimik jõudma juunis ja vaatame, kas leiame kompromissi fraktsioonidega üldjoontes sellise, nagu ma teile praegu visandasin. ja meil oleks siis vaja piisavalt kõrget, kõrget künnist, piisavalt äh, raskeid eeltingimusi, et äh, täiskogu ei peaks kogu aeg hakkama käsitlema parlamendikomisjonide eelnevalt paika pandud volituste küsimusi see muudaks parlamendi töö väga ebatõhusaks. suur tänu, see oli väga hea kokkuvõte olukorrast. härra Tsarkovski soovis sõna. ma arvan, et üldiselt on kõik asjad juba läbi räägitud, aga ma kordaksin ühte asja äh, meie tahame tegelikult äh, saavutada olukorda, kus äh, Äh, meil äh, on kook ja me sööme selle samal ajal ära. meil on vaja ühest küljest äh, tugevdada parlamendi rolli ja teisest küljest on vaja tugevdada parlamendi sisis, sisest demokraatlikku analüüsi, sellepärast et nagu raportöör ütles, mm, teatud komisjonides käib mõnikord läbirääkimine ainult äh, raportööride ja variraportööride kaudu ja täiskogul ei ole mingisugust võimalust, isegi kui on olemas mingi teatav äh, vähemus, kes tahab äh, need läbirääkimiste tulemused küsimuse alla teada. ja me kindlasti tahame tegelikult vältida liigset tähelepanu pööramist sellele plenaaris Äh, ja mul on üks äh, Rahvaparteist äh, tulnud idee, mille tahtsin teile ähm, välja pakkuda, sest see on üsna hea süsteem ja see on Coreperis kasutatav süsteem. siin on just tegemist selle kõige keerulisema küsimusega, kuidas täiskogu peaks nende läbirääkimisvolitustega ümber käima ja meie mõte on selline, et komisjon võiks jagada oma teemad nii-öelda A-punktideks ja B-punktideks ja siis võiks esimeste konverents selle jaotuse kinnitada ja enamiku teemade puhul, mis jäävad nii-öelda A-kategooriasse, nende puhul äh, täiskogul hääletatakse ilma muudatusettepanekuteta ja ilma aruteluta ja see tähendab seda, et nende A ja B punktide kaudu me saadaksime kõik läbirääkimisvolitused täiskogule kinnitamiseks ja minu meelest selline muudatus iseenesest juba muudaks äh, sellist läbirääkimiskultuuri ja läbirääkijate käitumist teatud komisjonides, sellepärast et nad teavad, et kõik läbirääkimisvolitused on plenaarist läbi käinud ja oluline on siis just siin välja tuua need äh, volitused, mille, mis on vastuolulised, kus komisjoni sees ei ole äh, ühehäälsust, äh, mille üle tuleb pidada arutelu täiskogul ja need oleks siis B-punktid ja need esimeste konverentsi poolt kinnitatud B-punktid, nende osas siis Äh, toimuks täiskogul hääletus muudatusettepanekutega ja aruteluga. aga seda tehtakse erandkorras, juhul kui tõesti läbirääkimisvolitustega seoses on mingi küsimus, näiteks komisjonid ei ole omavahel ühel meelel. ja äh, on teatud hulk läbirääkimisvolitusi, äh, mis käivad ühesõnaga, et on siis nii-öelda A-punktid, mis käivad kiirmenetluse kaudu ja aeg-ajalt äh, nende B-punktide puhul, mis on vastuolulised, nende puhul on arutelu ja muudatusettepanekud täiskogul. ja äh, kuulsime ka komisjoni kolleegide arvamusi, et vähemusel peavad ka olema õigused, siia võiks jääda siis võimalus äh, kahel fraktsioonil, mis esindavad ühte kolmandikku liikmetest, neil oleks siis võimalus muuta A punkt B punktiks nii et see ei jääks mitte ainult komisjoni või esimeste presi-, esimeste konverentsi pädevusse, vaid ka see parlamendi vähemus saaks endale õiguse äh, muuta see kiirmenetlus B-punkti menetluseks. seda tehakse Koreperis Koreperis tegelikult juhtub üsna harva seda, et üks punkt liigub A punktidelt B punktide alla, aga seda on võimalik teha ja see muudab tegelikult nõukogu töökultuuri ja mina arvan, et see muudaks tegelikult ka meie koja töökultuuri ning ma arvan, et oleks üsna, et see süsteem oleks üsna lihtne, sest meil on Koreperi süsteem olemas, me saame ennast sellega võrrelda ja teisest küljest on tagatud ka vähemuse õigus äh, mõjutada protsessi, muuta siis äh, A punkt nii-öelda aruteluga punktiks. loomulikult me jõuame tagasi sama küsimuse juurde, et äh, milline täpselt peaks olema see vähemuse õigus sellepärast et ma olen kuulnud äh, paljusid ettepanekuid, äh, on kolleege, kes ütlevad, kaks fraktsiooni ja kolmandik liikmetest äh, on piisav, minu fraktsioonis on ka liikmeid, kes arvavad, et ühest fraktsioonist peaks piisama, et see lihtsustaks menetlust. aga mina arvan, et kõigepealt on oluline tugevdada komisjoni ma olen täiesti veendunud, et paljud nendest äh, probleemidest, mis äh, tekivad esimesel lugemisel praegu, tekivad komisjoni faasis, kus isegi komisjon ei ole tegelikult täielikult teadlik sellest, mida läbirääkija teeb. nii et me tugevdame komisjoni rolli äh, läbirääkimisvolituste osas ja see aitaks meile muuta seda läbirääkimiskultuuri ja teiseks, et me saadaksime kõik läbirääkimisvolitusele täiskogule heakskiidu andmiseks ja see annab tegelikult läbirääkijale teadmise, et kui nad ei ole oma kolleegidega läbi rääkinud, kui nad ei ole neid veennud, kui nad ei ole esimesel lugemisel saavutatud kokkuleppe argumente õigesti esitanud, siis võib juhtuda see, et see esimese lugemise kokkulepe lastakse hiljem põhja ja kas äh, Äh, esimeste konverentsi poolt, kes paneb selle B-punktiks või ka vähemuse rahulolematute kolleegide poolt. nii et ma arvan, et selline süsteem ühest küljest tagaks meie eesmärkide täitmise, aga teisest küljest ka äh, annaks meile eeliseid parlamendi rolli seisukohast ja ma arvan, et me võiksime kõigepealt proovida seda varianti, enne kui me hakkaksime tegema mingit suuremat äh, revolutsiooni, sellepärast et äh, kui selle süsteemiga ei ole võimalik muutusi saavutada, siis me saame alati äh, tulla tagasi selle juurde, et me ähm, anname vähemustele veel rohkem õigusi ja lihtsustame veelgi läbirääkimiste volituste toomist täiskogu ette. suur tänu, härra Prons, palun aitäh! Äh, meil paluti vaadata artiklit äh, seitsekümmend, mis puudutab äh, läbipaistvust, tõhusust ja ma loodan, et keegi nüüd ei pahanda, kui mina ei pea seadusandliku tavamenetluse tõhusust just kõige olulisemaks teemaks, aga mind huvitavad läbipaistvus ja kaasamine kui läbipaistvus on meie eesmärgiks, siis meil peab olema üks äh, reegel, mis ütleb, et kõik läbirääkimised peavad toimuma ametlikult, mitteametlikke läbirääkimisi ei tohiks olla ja kõik äh, läbirääkimised peaksid olema äh, veebis üle kantud, samuti peaksid veebis üle kantud saama koordinaatorite koosolekud. ja see tähendab seda, et et äh, inimesed, kes on teadlikult kõrvale jäädud, jäetud, äh, saaksid siiski juurdepääsu mitte ainult otsustele, vaid ka otsustamisprotsessile. Ähm, siin öeldakse ka, et et äh, koordinaatoreid tuleb informeerida selleks, et oleks informeeritud äh, fraktsioonid, aga siin taaskord on välja jäetud ja mitte kaasatud need, kes ei kuulu ühtegi fraktsiooni ja sellel on äh, poliitiline mõju, sellepärast et väga sageli toimuvad äh, Ähm, muudatused või muudatusettepanekute ümbersõnastamised ja meie saame äh, sellest viimasena teada. Äh, umbes aasta tagasi oli üks AFCO äh, koosolek kus äh, meie saabusime hommikul kell üheksa ja saavutasime ja avastasime, et äh, juba kokku lepitud kolme muudatusettepanekut on veel kord muudetud ja seesama toimub ka täiskogul. nii et äh, minu meelest need võtmesõnad peaksid olema läbipaistvus ja kaasamine ja need peaksid ka kandma tegelikku tähendust, mitte lihtsalt olema siin moe pärast ja mina arvan, et et äh, läbipaistvust on võimalik tagada äh, sellega, äh, selle lihtsa vahendiga, et me kanname internetis üle kõik kohtumised, nii et kõik kolleegid teaksid, mis toimub. suur tänu, härra Brons. härra Hefner, palun. Ja, vielen Dank. Ich möchte aitäh! ma tahaksin kõigepealt äh, tänada härra Guerrero Salami, kes äh, täna esitas suurepärase analüüsi olukorrast ja on valmistanud ette väga hea raporti. teiseks tahaksin öelda, et minu meelest on oluline, et me püüaksime parlamendis kehtivate reeglite osas äh, koos kokku leppida et me ei jätaks läbirääkimisi äh, õhku, vaid me püüaksime tõesti saavutada tegeliku kokkuleppe ja ma arvan, et meie arutelu siinkohal on olnud väga hea ja ma tahaksin raportööri selle eest tänada. praegusel hetkel räägime tegelikult väga suurest osast või kõige suuremast osast oma seadusandlikust tööst see, kuidas kujuneb äh, koja arvamus ja kui läbipaistvad on läbirääkimismenetlused ja volitused. Need on väga olulised küsimused, mis ei puuduta mitte ainult meie tööd siin kojas, vaid äh, mõjutavad ka mm, meie läbipaistvust äh, nii-öelda väliste huvirühmade seisukohalt. ma arvan, et Äh, ekspertidel on õigustatud ootus, et neil on võimalik aruteludes oma ettepanekutega osaleda ja selleks on neil vaja teada esiteks, et midagi arutatakse ja et äh, toimuvad läbirääkimised, mis algavad teatud hetkel ja mida juhivad teatud inimesed. see menetlus, mis puudutab äh, läbirääkimisvolituste andmist komisjoni poolt, on raportis väga hästi kirjeldatud ja meil on vaid paar küsimust, äh, mis on veel äh, lahendamata ja ma loodan, et me leiame neile head lahendused. esiteks, volituste viimine täiskogule ähm, esiteks, see peab olema vähemuse õigus, vastasel juhul ei ole sellel sisulist mõtet kui me äh, tekitame siin ainult enamuse õiguse, siis meil tekivad probleemid, eriti juhul, kui tegemist on vastuolulise teemaga, osa liikmetest soovib täiskogul seda arutada ja tahab anda läbirääkimisvolitused täiskogu kaudu. Ähm, nii et me peame tagama, et siin Äh, kaitstakse äh, vähemuse õigusi, teisest küljest jällegi peaksime äh, vältima siin obstruktsionismi võimalust ja seda, et täiskogule jõuaks liiga palju arutelusid. ma saan aru, miks inimesed on siin eriarvamustel ja ma arvan, et me peame leidma ühe praktilise lahenduse. see mõte, et meil oleks nii-öelda kaheetapiline või kahejärguline äh, menetlus, äh, selle osas peame veel tööd tegema. minu üldine mure, mis ei puuduta mitte ainult seda raportit, vaid on üldisem, on see, et äh, mm, paljudel juhtudel me peame äh, tõlgendama kodukorda või täitma mingeid tühimikke seal, siis selle tulemuseks on üha keerulisemad ja keerulisemad reeglid. ja minu mure on see, et see protsess üha eskaleerub me teeme omaenda reeglid liiga keeruliseks, selle asemel, et äh, teha nad lihtsamaks ja selgemaks, nii et see on minu peamine mure. ma tahaksin, et meil oleks äh, volituste täiskogule viimiseks selge ja lihtne reegel ja juhul, kui läbirääkimismandaat jõuab äh, plenaari, siis peab olema võimalik asju nii korraldada, et seal on võimalik hääletada ka muudatusettepanekuid, mitte lihtsalt jah või ei konkreetsele volituste tekstile. see menetlus äh, äh, minu meelest ei arvesta täiskogu mm, staatusega. nii et äh, ma arvan, et oleks hea idee, kui me töötaks välja lihtsa menetluse äh, ja lepiks kokku ka kvoorumis. Äh, ma tean ka, et fraktsioonid on siin eriarvamustel. Äh, mina eelmisel korral ütlesin selgelt välja oma arvamuse, et tegemist peaks olema äh, vähemuse õigusega vähemalt neljakümne liikmega. teised arvavad, et see künnis võiks olla natukene kõrgemal. ma kujutan ette, et see võiks olla näiteks siis kaks fraktsiooni, mis moodustavad vähemalt kümme protsenti koja liikmetest kokku, see võib-olla oleks selline sobiv künnis. aga kui me üksteisega sellel teemal räägime ja kui me fraktsioonides sellest teemast räägime, siis me peaksime püüdma siin lahenduse leida ja siis tekib veel küsimus, kes viib läbi Äh, läbirääkimisi äh, esimese lugemise ajal ja kes äh, juhib neid. mina arvan, et on õige, et kui komisjon on andnud raportöörile Äh, mandaadi olla pealäbirääkija, siis tema peaks ka neid läbirääkimisi juhtima. praegune raporti tekst ütleb, et läbirääkimisi juhib äh, komisjoni juht, aga see tähendab seda, või komisjoni esimees, aga see tähendab seda, et see reegel iseenesest äh, saab olema täiesti formaalne. võib-olla oleks hea viidata siin sellele, et komisjoni esimees esindab komisjoni läbirääkimistel aga paljudes teistes komisjonides on sageli olukord selline, et raportöör tunneb teemat väga hästi ja komisjoni esimees mitte nii hästi, nii et ma arvan, et e, see, et raportöör juhib läbirääkimisi, peaks olema kusagil selgelt kirjas. suur tänu, härra Gualtieri, palun. suur tänu, härra esimees meil on tekkinud nüüd uus probleem sellega, et on antud lisaaega ja kogu aeg kerkib esile uusi mõtteid. teema on delikaatne ja seda tuleks natukene delika-, delikaatsemalt kohelda. ma vastaksin siin härra Tsarkovski mõtetele Mm, tal on õigus, loomulikult me peame kaaluma asja mõistlikult ja rahulikult ja, ja mitte huupi mõtetega välja tulema. ma tahaksin väga selgelt öelda, et tegelikult räägime me siin praegu erandist. erandist eh, esimese lugemise menetlustele, see on erand siis eh, sellele, mida näeb ette alusleping ja mida näeb ette kodukord ja mis on tegelikult ka kogu selle ettevõtmise eesmärk. sellepärast, et osalt oli ju eesmärgiks see, et välditaks seda, et esimese lugemise kokkuleppe menetlus üldse kaoks, kuivõrd see menetlus võib asju palju kiiremaks teha ja kokkulepped on mõistlikud, kuid loomulikult tuleb vältida seda, et seda hakatakse kuritarvitama nii tuleb siis äh, tagada suurem läbipaistvus ja äh, tuleb leida ka mingisugused äh, sellised aspektid, mis paneksid inimesi mõtlema, enne kui nad hakkavad seda kuritarvitama. teisel, teisel lugemisel on ka oma mõte ju täiesti selge ja mina kardan seda, et kui me loome siin nüüd sellise menetluskorra, mis on nii detailselt määratletud, ja mille kohaselt alati tuleb täiskogus hääletada, selle asemel, et äh, see toimub erakorraliselt. ja kui hääletus äh, puhul on tegemist blokeeriva hääletusega, siis me toome sisse täiesti uue menetluse ja me ei räägi enam erakorralistest juhtumitest. ja see tähendab seda, et tulemuseks võib olla vastupidine soovitule äh, ehk teisisõnu kiirmenetlustele vastupidise tulemusega. me peame selle uue menetluse siis väga konkreetselt äh, määratlema, me ei taha ju praegu aluslepingutes öeldust kehtetuks kuulutada. nii et äh, ka Koreper peab äh, sellest rääkima ja meie. loomulikult teistest õppimine on kasulik, aga ei maksa pimesi kõiki järgida selleks, et lihtsalt äh, kelle, kellegi head eeskuju, mis nende puhul võib-olla kehtib järgida. minu instinkt ütleb praegu, et äh, see suund, mille me oleme võtnud hetkel ja arvestades seda, mida härra Guerrero ja härra Hefner on öelnud, äh, on see kõige õigem äh, lähenemisviis. aga aega meil veel on, asja peab kaaluma ja seda tegema koos raportööriga. Äh, suur tänu, äh, me oleme juba ajast natukene maas. pidime hääletama kell kümme, nii et me peame nüüd hääletuste juurde minema. kui keegi soovib sõna veel saada, härra Veeber ja härra Guerrero veel ja kui nad lubavad, et teevad äh, oma sõnavõtud lühikesed ja tabavad, siis me võime selle arutelu võib-olla enne hääletust veel lõpetada, nii et härra Veeber. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. ma tahaksin kõigepealt äh, suur tänu öelda, sellepärast et äh, siin komisjonis enne kui ma teiega liitusin olin ma kodanike vabaduste komisjoni liige ja meie vahel olid alati väga pingelised arutelud äh, fraktsioonides ja teinekord olid lõhed väga selged. AFCO-s on õhustik hoopis teistsugune, see on palju sõbralikum ja, ja soovitakse jõuda konsensuseni. ma tahaksin tänada ka meie raportööri, kes on tõesti üritanud konsensuseni jõuda ja ta on teinud ka suuri edusamme selles osas, et mida peaks siis komisjonides tegema, et komisjonides tuleb asi läbi arutada ja et läbirääkimiste meeskond tuleb kokku panna. selles osas on saavutatud suur konsensus. kui lubate, aga siis mina kutsuksin üles eh, täiskogu. kolleegid, paar nädalat tagasi Strasbourgis langetasime me otsuse kahes küsimuses täiskogus. üks oli algatusraport diabeedi kohta ja teine oli pärimisõiguse kohta Euroopa Liidus. viiskümmend protsenti abielludest on äh, nii-öelda piiriülesed, rahvusvahelised ütleb kõneleja. Äh, diabeedi küsimustes äh, hääletasime me Euroopa Parlamendis kümme minutit. tegemist oli kaheleheküljelise hääletusnimekirjaga, aga samas on diabeeti küsimus, mille osas meil ei ole absoluutselt mitte mingisugust kompetentsi, see on siseriiklik küsimus ja mis puudutab pärimisõigust, mis puudutab seda viiteist protsenti, kõneleja parandab abielusid ja toimus ainult üks hääletus ilma igasuguse aruteluta, ilma igasuguse debatita, kümme sekundit läks selle hääletuse peale, kus meil tegelikult on pädevus, see on praegu täiskogu reaalsus. Äh, aprillis tuleb hääletusele Schengeni küsimus, see on olnud väga suureks äh, äh, jututeemaks Taanis valimiskampaania ajal ja nüüd on see suureks teemaks Prantsuse valimiste ajal liberaalide fraktsiooni raportöör on juba nõukoguga selles küsimuses läbirääkimised lõpule viinud, nii et kõik me, kes me siin kokku tuleme Euroopa Parlamendi saadikutena, ei saa üldse esitada oma seisukohta, meie käest ei küsitagi seda, mis on äh, piirikontrolli tagasitoomise osas meie arvamus, kas me tahame seda või ei. meile lihtsalt esitatakse äh, otsus, millele me peame ütlema jah ja seda jah, me ütleme, sest et äh, raportöörid ütlevad, et see on hea kompromiss ja palun öelge ja. nii et mina kutsuksin tõesti üles, et äh, meie koda, me oleme rahva valitud esindajad, me võtame ju otsuseid vastu, mis mõjutavad viitesada miljonit Euroopa Liidu kodanikku, võtkem iseennast tõsiselt. räägitakse siin äh, köieveost ja kemplemisest ja enamuste kokkusaamisest, aga ärgem unustagem, et äh, lõppkokkuvõttes räägime me ju seadusandlusest, mis puudutab äh, viitesada miljonit inimest, see ei ole mingisugune pingpongi mäng siin. meie oleme rahvaesindajad, meie peame otsustama seadusandluse üles ja meil ei tohi esitada lihtsalt jaa või ei küsimusi, meil peab olema võimalus asjad läbi rääkida. meil peab olema võimalus äh, debatte pidada, fraktsioonide vahel võitlusi pidada ja mõttelahinguid, nii et minu meelest meil peaks olema rohkem äh, julgust tuua seadusandlus täiskogu. praegu pole täiskogus mitte midagi seadusandlikku peaaegu. me räägime kogu aeg algatusraportitest, samamoodi on see fraktsiooni kohtumisel algatusraportid on praegu parlamendis äh, Strasbourgi nädalate ajal äh, see suur töö, mida me teeme. aga keskendugem natukene rohkem siis siiski oma põhitööle, seadusandlusele. selles osas jõuab täiskokku väga vähe ja see tekitab mulle muret. ma ei arva, et me peaksime hakkama looma takistusi eh, seadusandluse arutelule täiskogus, vastupidi, me peame igasugused praegu seal see, selle ees seisvad takistused eemaldama. nii et tõesti, minu palve teile, et me liigume praegu selle vähemusõiguse suunas, esialgne otsus oli, et äh, otsustab fraktsiooni esimeeste konverents, mis läheb esimesele lugemisele ja, ja mis mitte. ja mul on väga hea meel, et nüüd öö, me tegelikult liigume selles suunas, et ka vähemusel on õigus midagi, midagi öelda, et ka vä väiksematel fraktsioonidel on õigus öö, panna ette, et midagi tuleks rääkida täiskogus. tegelikult mina arvan, et kõik asjad tuleb täiskogus läbi rääkida ja, ja vasturääkimise mittetekitavad küsimused, kus fraktsioonide vahel on koosolek, need peaksid olema ühisel hääletusel, need võtavad paar sekundit. aga minu meelest kõik küsimused peaksid täiskokku jõudma, nii et see oleks minu pikale ulatuvam ettepanek. ma tean, et me peame täna jõudma kompromissile ja kui me vaatame täpsemalt seda, et mida, mismoodi see vähemusõigus peaks välja nägema, ma teeksin ettepaneku, lugege kodukorda, kolleegid, ja te näete, et juba on täpselt seal ära määratletud mitmes kohas, mis asi on vähemuse õigus. näiteks, et vähemusel on õigus esitada Euroopa Parlamenti oma ettepanek, kellel on õigus paluda, et asju lülitatakse päevakorda nelikümmend parlamendisaadikut, see on see vähemus, nii nagu kodukord äh, praegu seda kirjeldab. me räägime, me hääletame täna delegeeritud õigusaktide osas hiljem. me oleme andnud komisjonile õiguse vastu võtta rakendussätteid. kui need ei ole vastavuses seadusandlusega, mille me oleme vastu võtnud, kuidas me saame need õigused komisjonil tagasi võtta, kui me ei ole nõus nende õiguste andmisega. nii et delegeeritud õigusaktid puudutavad just seda. ja sellepärast siin kojas ja meie oma fraktsioonis otsustasime, et üks grupp või nelikümmend parlamendi, üks fraktsioon või nelikümmend parlamendisaadikut peaksid saama õiguse esitada, et komisjonilt võetakse ära delegeeritud õigusaktiga äh, õigus. nii et äh, see oleks minu ettepanek ja ma tahaksin näha seda, et kui me räägime sellest, et kellel on õigus mandaati paluda, mis on juba komisjonis vastu võetud, et täiskogu ette pandakse see mandaat samuti. ja ka nemad peavad selle kinnitama. ja ma tahaksin ka seda, et neljakümnel saadikul üheskoos oleks õigus teha see ettepanek või ühel fraktsioonil. ma ei arva sugugi, et täiskogu nähakse siin nagu mingi möödapääsmatu äh, organina. meil, meil peaks täiskogu siiski olema kõige olulisem organ ja tal peab olema õigus kontrollida kõike. suur tänu, härra Veber. suur tänu teie sõnade eest. proua Tšernaku on palunud samuti sõna, nii et palun suur tänu äh,, härra esimees, äh, paari sõnaga. ka mina arvan, et kõik peab minema täiskogu ette. Euroopa Parlament on suur, ma mõistan. ja ma mõistan, miks äh, me oleme varem teinud otsuse, et äh, fraktsiooni esimeeste konverentsil osad küsimused otsustatakse selleks, et asju natukene kiirendada ja nii edasi, aga nüüd tuleb see asi ära muuta peab andma ka vähemusele õiguse, ma olen härra Weberiga täiesti ühel meelel, nelikümmend saadikut või üks fraktsioon võib siis selle sisulise ettepaneku teha. sellepärast, et Euroopa Parlamendis on saadikuid, uusi parlamendisaadikuid, kellel tegelikult äh, ei ole väga hästi teada veel eh, see, kuidas parlament toimib. kõik justkui jookseb silme eest läbi, otsustatakse siin ja seal, keegi täpselt ei saa aru, kus otsustati fraktsioonid, koordinaatorid, kes või mis. ma ei arva, et eh, fraktsiooni esimeeste konverentsil peaks alati olema õigus öö, eh, otsustada kõikide manöövrite üle, isegi kui nendel on õigus. nii et ma tõesti arvan, et äh, me peame andma kõigile võimaluse osaleda. ja see on ainus viis, kuidas seda teha, panna asi täiskokku. sellepärast, et kõikides parlamentides üle terve maailma äh, parlamendi täiskogu on see, kes otsustab fraktsioonidel või üksikisikutel ei ole õigust öö, äh, otsustada meie kodanike nimel seadusandluse osas. ainus õigus sellel on täiskogul. nii et ma olen täiesti nõus äh, härra Weberiga selles küsimuses. ma tahan tunnustada härra Guerrero tööd äh, ja seda raportit. me peame sellest rääkima, rääkima veel, rääkima fraktsioonides ja omavahel ka. selge on see, et me peame asjast rääkima edasi härra Guerrero nüüd äh, lõppsõnaks. nii lühidalt kui võimalik. suur tänu, härra esimees. ma tahtsin äh, paari punkti täpsustada ja siis teha mõned üldisemad märkused. üks äh, küsimusi, millele viitas härra Hefner. ma selgitasin seda enne, kui ta kohale jõudis saali. mitte komisjoni esimees ei vea läbirääkimisi, vaid esimees juhatab neid läbirääkimisi, läbirääkimisi veab, aga tavaliselt äh, vastutav raportöör. ja raportöör juhatab siis, on siis selle läbirääkimiste kogu eesotsas, kes on erinevatest fraktsioonidest kokku pandud, olgu need siis koordinaatorid või variraportöörid või kes nüüd, mis ütles härra Prons? mul ei ole mitte midagi äh, selle vastu, et kõik äh, üle veebi kantaks, aga mitte sellest ei tahtnud me ju selle punkti all rääkida. nagu härra Gualtieri ütles, ka mina arvan, et äh, Rafali märkused on äh, võib-olla natukene äh, kõrgelennulised ja keerukad. Äh. aga ilmselge on see, et olukorra analüüs tuleb teha. aga nüüd minu üldisemad märkused. meil on üks äh, mure sellega äh,, et teinekord äh, kerkib esile olukord, et äh, nii-öelda me ei suuda äh, kõike katta. Hispaania keeles öeldakse, et teinekord äh, tekk, mille all magad, on liiga väike, et kui äh, teki üle peale tõmbad, jalad jäävad välja ja kui jalad on teki all, siis on jälle ülakeha külm. ja nii meile tundubki <laughs> olevat ka siin. kui täiskogu siis nüüd tõesti hakkab kõike heaks kiitma, siis tekivad tohutud ja räägitakse sellest, et justkui on tohutud vaidlused äh, komisjonide vahel, et kes otsustab ja mida otsustab, see ei ole tegelikult tõsi. lõppkokkuvõttes peab kõik jõudma täiskogu ja kõik peab kõigepealt läbi käima äh, fraktsiooni esimeeste konverentsis, sest nemad otsustavad, mis äh, päevakorda jõuavad ja tegelikult lõppkokkuvõttes on kõik läbi räägitud ka äh, fraktsioonides, nii et see ei ole tõsi, et otsused langetatakse kusagil mujal ega parlament ei ole ju ainult äh, seitsmesaja või palju neid ongi, ütleb kõneleja, kogud. see on ometigi ju komisjonide, fraktsioonide kogu ja meil on oma kodukord selle kohta, kuidas Euroopa Parlamendis töö korraldatud on. ja kui me oleme nõus selle põhimõttega, et äh, vähemuseks loetakse neljakümmet saadikut ja kui me jääme selle neljakümne liikme juurde, siis tegelikult kui te seate nüüd selle kõhkluse alla, siis ja ütlete, et äh, kõikidel saadikutel peab olema õigus kaasa rääkida, siis miks ei võiks nii olla, et iga saadik ei peagi neljakümmet olema, iga üksik saadik võib esitada ükskõik mida täis kokku. aga niimoodi parlamendid ei toimi, sellepärast demokraatlikud parlamendid on organiseeritud poliitiliste fraktsioonide ümber mina toetan loomulikult vähemuse õiguste austamist, äh, kahtlemata või vähemalt selle arvestamisega. ma tahan arvestada äh, parlamendi õigusega teemasid tõstatada, mille osas siis otsustab enamus. loomulikult seda protsessi ma toetan, aga äh, kõhklusi on mul selles osas, et äh, on üks konkreetne ja ainus viis, kuidas neid õigusi äh, Ähm, austada, et ainus viis, kuidas nad on äh, siis kaitstud, see vähemusõigus on see, kui jääb paika see neljakümne saadiku nõue või ühe fraktsiooni nõue. tegelikult ju praegu äh, ka see nelikümmend saadikut või üks fraktsioon ei esinda ju ometigi enamuse seisukohti nii et me peame leidma sellise lahenduse, mis osalt austab vähemuse õigusi, kuid suurendab lävendit. et äh, tulemuseks ei ole see, et asi kujuneb äh, maadluseks äh, täiskogu ja ülejäänud institutsioonid vahel. parlamendil on legitiimsus äh, rahvalt. aga meie legitiimsus sõltub ka sellest, mida me oma tööga saavutame ega parlament ei ole legitiimne ainult sellepärast, et ta esindab rahvast, vaid ka sellepärast, mida ta teeb sellepärast, et jah, me võime siin rahvast esi-, esindada, aga midagi ei saavuta, siis meie seisukohad on ju selgelt õõnestatud. aega meil veel on. ootan suure huviga muudatusettepanekuid, mida esitatakse aga viitaksin sellele, et mingil hetkel see raport vastu tuleb võtta ja seda tehakse enamuse toetusel. nii et mingi hetk me peame need muudatusettepanekud läbi hääletama. meie seas on neid, kes tahavad, et lävendid tuuakse allapoole, on neid, kes tahavad, et seda tõstetakse. ja mingisugune kesktee tuleb leida siis hääletame ja hääletus selgelt esindab selle komisjoni enamuse seisukohti. suur tänu, ütleb härra esimees. paneme siis paika kalendri oma tööle. esialgu pidi see olema üheksateistkümnes aprill muudatusettepanekuteks ja hääletama pidime kahekümne kuuendal aprillil esimees vabandab, ütleb kahekümne kuuendal mitte ei hääleta, vaid pidime muudatusettepanekuid äh, kohta arutelu pidama. aga mulle tundub, et äh, võib-olla äh, tähtaeg on liiga lühike. kas te tahate jääda nende kuupäevade juurde, sest et arutelud praegu olid siin väga pingelised, kas lükkame edasi või jääme asja juurde? sest et kui me edasi lükkame, siis peaks olema muudatusettepanekute esitamise tähtaeg seitsmes mai ja arutame juunis. see sobib kõigile no nii teeme siis, seitsmes mai muudatusesitus, muudatusettepanekud esi-, härra raportöör siiski. Äh, võib-olla äh, ma tahaksin lihtsalt raportöörina öelda, et palun ärgem tulgem tagasi oma vanade seisukohtade juurde, ega vahet ei ole, millal äh, see muudatuse esitamise tähtaeg on, kui me mitte kuidagi ei muuda oma seisukohti, üritame siis selle lisaaeg, seda lisaaega ära kasutada selleks, et leida konsensus, muidu ei ole mitte mingisugust mõtet seda kuupäeva edasi lükata. härra Kasiini. panen selle märkuse arvesse. võtan arvesse, aga mulle tundub, et äh, vähemalt selles osas oleme me saavutanud üksmeele, et kõik tahavad lahenduse leida. aga paneme siis muudatusettepanekute tähtajaks praegu seitsmes mai. Läheme hääletuse juurde, kolleegid. ja esimene hääletuspunkt on äh, siis äh, Lissaboni leping ja Iiri küsimus sellega seoses härra Rangeli raport, oleme sellest juba rääkinud kahekümne kaheksandal veebruaril. Äh, kümme muudatusettepanekut esitati ja nüüd läheme siis äh, hääletamise juurde. Allora. Deve dire quale, eh, onorevole, sì, sulla sì, consultazione. Certo. Sì, sì. Sulla consultazione. Sì, consultazione, sì, sì. Oh, oh, oh, è questo, no? Allora pongo in votazione il progetto che richiede la consultazione, sono due. ja siis äh, protokolli eelnõu Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepinguga äh,, esimene muudatusettepanek. kompromiss tee, hääletame seda kõigepealt äh,, kompromiss tee. kas siin keegi soovib sõna? lugupeetud esimees. kas äh, lubaksite mul kolmkümmend sekundit seda kompromissi veel lugeda, enne kui me hääletamisega pihta hakkame? kas siin on trenta sekundit? härra Tahvi palvetele ma küll ei saa vastu astuda, aga kolmkümmend sekundit tõesti ainult.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 vallas saavutatud kompromissi. ja meie ettepanek oleks, et selle kompromissi lõppu lisaksime sõnad algsest tekstist, kus on kirjas ning ei takistata liidus sisese tõhustatud majandusliku koordineerimise poole püüdlemist. kui te vaatate minu muudatusettepanekut number kolm, siis see kustutati need viimased sõnad kustutati. kuid äh, härra Rangeli ettepanek on ülimuslik äh, lõppkokkuvõttes, nii et ma tahaksin täiendada seda kompromissi ning lisada sinna selle fraasi, kui raportööril pole midagi selle vastu. vaatame äh, raportööri, raportöör paistab, et on nõus. nii et asume siis hääletama. kõigepealt äh, muudatusettepanek D. keegi soovib veel sõna? suur tänu. härra Proki, vabandust, härra Tahvi ettepanek on suuline muudatusettepanek kompromissettepanekule. mina olen sellele vastu. Eh, eh, eh, hakkame hääletama ja räägime sellest siis, kui me jõuame muudatusettepanekuni A ja võtame arvesse. see oli algses tekstis olemas ja me ei ole midagi, mida me oleksime uuesti sisse toonud äh, täiesti selgest taevast. kõigepealt siis kompromiss tee, hääletame seda, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. Tahvi muudatusettepaneku number üheksa langeb ära, muudatusettepanek number kümme, härra Tahvilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt E, muudatusettepanek number üks, mees on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt F, muudatusettepanek number kaks, härra Messerschmidt, kes on poolt, vastu, langeb ära, mm, number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud. tahtsin härra Messerschmittile siin teene teha, aga ei läinud mul läbi see teene tegemine. nii et kompromiss, muudatusettepanek A ja siin siis äh, tekkis küsimus, kas suulist muudatusettepanekut saab kompromissmuudatusettepanekule lisada. tegemist oli tekstiga, mis algses tekstis oli juba olemas ja mida raportööril on selle kohta öelda? minul ei ole midagi selle vastu. tegelikult see lõpplause, mida me lisame, on äh, algse teksti, algses tekstis juba sees, nii et äh, minu meelest ei ole siin mingisuguseid probleeme selle lisamisega seoses ja kui äh, rohkem kommentaare pole, siis äh, kompromiss ei asenda ju kogu teksti, nii et äh, hääletame siis äh, kompromiss A, kes on poolt, vastu, kolm vastu, kompromiss B, kes on poolt, vastu, vastu võetud kompromiss C, kes on poolt? osade kaupa hääletust palun kompromiss C osas. selge, osade kaupa hääletus. kompromiss C, esimene osa, kes on poolt vastu. teine osa. esimene osa võeti vastu. teine osa, kes on poolt? andke märku, kes on vastu. erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kuus härra Tahvilt langeb ära, muudatusettepanek number seitse härra Messerschmidt, kes on poolt. vastu. erapooletud. langeb ära. kaheksa, kes on poolt, Messerschmidtilt on see, kes on poolt. vastu. erapooletud. langeb ära. ja lõpphääletus resolutsiooni projekti üle, kes on poolt vastu. erapooletud. vastu võetud. ja nüüd siis äh, teine osa nõukogu soovitus äh, mitte konvendi kokkukutsumise kohta kõigepealt põhjendus punkt B härra Messerschmittilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu dokumenti, kes on poolt vastu võetud. kakskümmend üks poolt, kes on vastu? keegi ei soovinud vastu hääletada, erapooletud üks. vastu võetud lõplik siis hääletame. Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite kaheksakümmend seitse ja kaheksakümne kaheksa muutmise üle. Allora, possiamo cominciare. Emendamento di compromesso A, chi è favorevole pre... hakkame aga pihta, kompromiss A, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks on tagasi võetud. Läheme nüüd edasi, kompromiss B. kompromiss B, kes on poolt, andke märku. vastu. erapooletud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kompromiss. härra Tahv. me saatsime laiali ühe kompromissmuudatusettepaneku ja meie, see tähendab siis härra Manfred Weberit ja mind ja selle kompromissmuudatuse ettepanekuga äh, tehakse ettepanek muudatusettepanekute kolmkümmend viis ja kolmkümmend seitse kohta. ja tekstid on teil kõigile kätte jaotatud. nii et nüüd saame hääletada. Äh, kompromiss C-ks sa nimetada ei saa, see on meil juba olemas hääletame seda kompromissi, mis hõlmab muudatusettepanekuid kolmkümmend viis ja kolmkümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme tööga edasi kompromiss C, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks La proposta gli emendamenti 41 e 17. muudatusettepanekud nelikümmend üks ja seitseteist hääletame koos, kes on poolt. kes on vastu? vastu võetud kaheksa vastu. Sette favorevoli. Läheme edasi muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksa on tagasi võetud. Läheme edasi, muudatusettepanek number üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu. üks vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, era-, üks elab vastu, erapooletu pole vastu võetud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist on tagasi võetud, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, ei, see langeb siiski ära, nii et hääletame hoopis muudatusettepanekut kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksateist ja nelikümmend üheksa, hääletame neid koos, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, esimene osa, kes on poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. vabandust, tagasi lükatud. ei, siiski vastu võetud. kinnitab äh, esimees muudatusettepanek nelikümmend üheksa, teine osa muudatusettepanek nelikümmend üheksa, teine osa vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend oodake üks hetk nelikümmend üheksa võeti vastu, nii et viiskümmend langeb ära, viiskümmend üks, kes on poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. kogu äh, raporti projekt, mm, kes on poolt vastu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 päevakorrapunkt number viisteist, kodukorra artikli sada üheksakümmend kuus muutmine, see käsitleb täiskogu istungi läbiviimist reguleerivaid sätteid, mida kohaldatakse ka komisjonides. ja selle lükkame edasi, nii et läheme edasi, järgmine hääletus Euroopa kodanike aasta kaks tuhat kolmteist, seda hakkame peale täna hääletama. tegemist on arvamuse projektiga, mille koostas härra Hefner, me rääkisime sellest kahekümne kaheksandal veebruaril kuuendal märtsil oli muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kakskümmend kaks muudatusettepanekut esitati selle arvamuse projekti kohta ja nüüd asume hääletama. Mis? Perfetto. Allora, pongo in votazione <clears throat> l'emendamento. nii et panen siis hääletusele muudatusettepaneku kakskümmend kolm. proua Kurmelt, kes on poolt? vastu tagasi lükatud ühe erapooletu häälega. ja artikkel kaks, esimene osa, muudatusettepanek seitseteist raportöörilt, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa samast artiklist. kes on poolt, andke sellest märku. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. ja seega hääletame nüüd muudatust hääletame nüüd neljakümne teist muudatusettepanekut, hääletame neljakümne esimest, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nelikümmend kolm, jällegi härra Iltševilt, kes on poolt? andke märku, kes on poolt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 kes on poolt, andke uuesti märku, et ma saaksin hääled kokku lugeda. vastu. erapooletud. vastu võetud. järgmine muudatusettepanek nelikümmend viis jällegi Ashley Foxilt, kes on poolt. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse härra Tahvilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number viiskümmend, sellepärast et kõik eelnevad langesid ära härra Foxilt, kes on poolt. vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks, Isabel Duran, kes on poolt, vastu. vastu võetud. kaheksateist raportöörilt, kes on poolt vastu. erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist raportöörilt, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks on vist järgmine, mida hääletame härra Eltsilt. suuline muudatusettepanek, uus põhjenduspunkt. kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli ja kakskümmend viis on tagasi võetud, nii et hääletame nüüd muudatusettepanekut number üks, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B kes on poolt? vastu. kaks vastu ja erapooletud. vastu võetud. kolm ja kakskümmend kuus langevad kompromiss B tõttu ära, nii et läheme edasi, kompromiss C, kes on poolt? vastu. erapooletud. vastu võetud ja nüüd ei pea me hääletama numbrit neli ja kakskümmend seitse ja hääletame hoopis kompromissi D, kes on poolt, andke märku. vastu. üks vastu, erapooletud, vastu võetud. viis kakskümmend üheksa läheb ära, kolmkümmend, kakskümmend, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks proua Kurmalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, Ilšev, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli proua Kurmalt, kes on poolt? vastu. vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist. kaksteist, kes on poolt? vastu tagasi lükatud. kolmkümmend seitse. Jonathan Mägi, kes on poolt vastu. erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt. vastu. vastu võetud. erapooletud jäi mul küll vahele. muudatusettepanekud neliteist kompromiss A tõttu seda ei hääleta, nii et kolmkümmend üheksa. härra Foxi muudatusettepaneku võtsin vastu, eks ole. kolmteist. Läheme siis tagasi, vaatame seda. hääletame kolmeteistkümnendat muudatusettepanekut siiski. vabandust, et ma pisut segadusse sattusin, kuid äh, minu abivalmis personal aitab mind, kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist on ära langenud, nii et kolmkümmend üheksa üldse, kes on poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt? vastu. tagasi lükatud. viisteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt? vastu. erapooletud. tagasi lükatud. vabandust, siiski vastu võetud. kakskümmend üks. kes on poolt? kes on vastu? üksteist. kes on erapooletuid? üks erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks raportöörilt, kes on poolt? vastu kolmteist vastu tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu arvamuse projekti, kes on poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. õnnitleme raportööri härra Hefnerit. Onorevole Gurmai ha chiesto la parola, ha la parola. proua Gurmai palus sõna. tahtsin äh, paluda teie tähelepanu ja tahtsin rääkida esimest hääletust, esimesest hääletusest selles küsimuses, mulle valmistab äh, muret äh, pealkiri, me rääkisime sellest meie komisjonis ning tahtsin tuletada teile meeldida, kallid kolleegid, et võtsime vastu resolutsiooni, milles hääle-, otsustasime, et räägime Euroopa äh, kodakondsusest, mis on pisut laiem mõiste kui kodanik ja ma tahtsin, et me peaksime kinni meie varasemast kokkuleppest ja sellepärast tegin muudatusettepaneku kakskümmend kolm ja ma tahtsin rõhutada, kas te teate ikka, mille üle te hääletasite, juhtin teie tähelepanu sellele, et meil oli oma resolutsiooni ettepanek ja me teame, kui oluline oli, kui raske on see olukord Euroopas ja seetõttu ähm, tahtsime rääkida Euroopa kodakondsusest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, mitte ainult kodanikest, seetõttu tegin muudatusettepaneku. Äh, me tahtsime, et me tõsiselt jääksime enda otsuste juurde kindlaks oma kõikidest dokumentidest, kas te ikka teadsite, mida te hääletasite? me oleme juba selles osas ju varem kokku leppinud, rääkisin raportööriga ja mul oli väga hea meel, et raportöör hääletas minu muudatusettepaneku poolt. nii palju teile siis kommentaariks, mina tahaksin veel hääletada, aga ma tean, et noh, hääletus on nüüd läbi ja midagi enam teha ei ole. Grazie lo stesso, non dovrei ormai. C'è un ultimo punto che suur tänu, proua Kurmai, hääletus on juba läbi, aga äh, suur tänu siiski teie kommentaaride eest ja viimane hääletamise käigus äh, hääletuse päevakorras olev punkt on kodukorra artikli sada seitseteist lõike kolm tõlgendamine, kirjalikult vastatavate küsimuste menetlemine komisjonis, arutelu on juba toimunud. kuid me ei saa seda hääletada, kuivõrd tegemist on tõlgendusega kuid äh, ma võin lihtsalt tutvustada teile seda punkti. kui äh, on küsimusi, äh, mis vajavad vastamist kolme nädala jooksul, siis tuleb, võib seda parlamendi päevakorda võtta ja õigus esitada küsimusi, pidades silmas äh, praegu tekkinud olukorda, äh, peaks tuginema eeskirjal ka, et äh, küsimusele tuleks vastata esimese asjakohase parlamendikomisjoni ähm, Äh, kohtumisel, teised olid sellele vastu, aga põhimõtteliselt äh, uues sõnastuses on siis öeldud, et äh, parlamendikomisjoni esimees loen teile selle prantsuse keeles ette, et parlamendikomisjoni e, esimese lähtuvalt kui on kutsutud kokku kohtumine, siis peab ta lähtuvalt artiklist kaheksakümmend kolm lõikest üks hea töökorralduse põhimõtet arvestades peaks tal olema õigus otsustada kokkukutsuva koosoleku päevakorra projekt, seetõttu tuleks kirjalikult vastava küsimuse päevakorda kandmine vastuva komisjoni esimehega kokku leppida. kui tegemist on äh, artikli uue sõnastusega, siis äh, esitaja taotlusel ja kokkuleppel komisjoni esimehega võetakse see vastutava komisjoni järgmise koosoleku päevakorda ja võetakse arvesse menetluse eripärasid ilma aruteluta protseduur või kui vajadus tekib, siis äh, mõnel teisel koosolekul, järgmisel koosolekul. ja põhimõtteliselt äh, komisjoni esimees võib äh, otsustada, millises tähtsuse järjekorras küsimusi käsitletakse. ja seda võib teha päevakorra lõpus, härra Gvaltieri, palun suur tänu, esimees. tegemist ei ole eluliselt olulise küsimusega. kuid minu meelest artikkel sada seitseteist ja artikkel sada üheksakümmend kolm on omavahel vastuolus. ja seetõttu on kodukorda raske tõlgendada. artikkel sada seitseteist praegusel kujul annab äh, liikmele õiguse Euroopa Parlamendi liikmena esitada küsimus äh, ning äh, annab talle ka õiguse, et see küsimus võetakse järgmise koosoleku päevakorda. ja praegusel hetkel on erand, et komisjoni esimees saab päevakorra üle otsustada ja muuta seda. ja mina arvan, et parem oleks päevakorra, kodukorda muuta, kuid mis puudutab teist võimalust, siis äh, ma arvan, et oleks hea, kui me praegusest sõnastusest artiklisse sada seitseteist võtame ära sõnad järgmise koosoleku Äh, nii et äh, meil võiks olla õigus äh, esitada küsimus ja see küsimus peaks ka jõudma koos komisjoni päevakorda, kuid esimees saab siis otsustama, millal. tegemist ei ole aga, nagu ma ütlesin, mingisuguse kiireloomulise põletava küsimusega, aga nende kahe kodukorra artikli vaheline vastuolu tuleks igal juhul kõrvaldada. kui tekib sellise kodukorra tõlgendamise probleem, siis äh, see on ju problemaatiline. aga ma muidugi kuulan ära ka kolleegide arvamused. Äh, loomulikult äh, tegemist ei ole elu või surma küsimusega, me peame aga mõtlema, millal hääletada ja millal arutleda neid küsimusi kavatsesin seda tõlgendamise küsimust ka käsitleda. ma saan aru, milline on artikli sada seitseteist sõnastus, kus tuuakse konkreetselt välja järgmise koosoleku päevakorda, aga esimees saab otsustada, et millise päevakorrapunktiga on tõesti tegemist. ja komisjon võib alati otsustada ka asju edasi lõigata härra Tsarkovski, jah, ma olen täiesti nõus esimehega, sellepärast et leian, et äh, see sõnastus, äh, mille kohta te ettepaneku tegite, on piisavalt selge äh, ja meil on seda selgust vaja. ma arvan, et kõik on siin selgitatud, mingisuguseid konflikte kahe artikli vahel enam ei ole, kui me lisame selle selgituse ja siis võimaldab see samuti ka piisavalt paindlikkust, see on ka oluline ja äh, loomulikult arutelu on ka õigustatud. ja kõik on minu jaoks täiesti selge, aitäh. Yes, I, I, I um... jah. härra Gualtieri, teil on õigus kui me võtame ära selle viite järgmisele koosolekule, siis sellest oleks abi. ma ka usun, et kirjalikult vastatavate küsimuste arvu massiviisiline kasv iseäranis mis puudutab küsimusi Käti Ashtonile ja välistalitusele, et see sunnib meie komisjoni põhjalikumalt läbi vaatama küsimuste esitamise tingimusi teen omalt poolt põhjalikuma ettepaneku selle menetluse osa ülevaatamiseks. ja minu lähenemine oleks, nagu ma juba ütlesin, põhjalikum kui siin ette pandu. härra Häfner pidades silmas meie arutelu äh, kulgu, tahaksin teha metodoloogilise ettepaneku, mitte sisulise ettepaneku, arvan, et vastuolu pole kuhugi kadunud ning äh, ma arvan, et me ei peaks täna lähtuma tekstist, mis on meie käes ainult prantsuse keeles äh, ma arvan, et me peaksime otsustamise edasi lükkama järgmiseks koosolekuks, nii et me saaksime olla paremini ette valmistunud. ja mul oleks väga hea, hea meel, kui meil oleks äh, see tekst ka teistes keeltes kättesaadav äh, ja pidades silmas, et tegemist on tõesti vastuolulise küsimusega, oleks see parim võimalik lahendus. jah, väga tore, ütleb äh, härra esimees. kui meil on muudatusettepanek kodukorra äh, artiklitele, siis äh, on tegemist päris keerulise küsimusega, meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamus täiskogus ja teine lahendus oleks kergem. ja ma arvan, et me peaksime selle üle põhjalikumalt läbi mõtlema, ma arvan, et me ei pea kodukorda muutma asuma. ja äh, võime sellest rääkida järgmisel koosoleku ko, ko, koosolekul quale 190? Abbiamo Ah no, no, 190. Lähme edasi päevakorrapunkti juurde. mis ei ole mitte kakskümmend, nagu esimees alguses ütles, vaid jah Äh, artikli sada üheksakümmend kuus muutmine võeti hääletusnimekirjast välja, aga me siiski räägime sellest natuke, härra Tahv, palun. härra esimees. hääletamise läbipaistvuse küsimus komisjonide tasandil seadusandlikus menetluses on muutumas üha tähtsamaks esiteks sellepärast, et eelnõude hulk, mille osas sisu, sisuline otsus tehakse juba esimesel lugemisel komisjonis, on suurenenud ja teiseks sellepärast, et parlamendi seadusandlik pädevus on laienenud. ja kuigi praegu on olemas võimalus nõuda nimelist hääletust ka komisjonides, on tegemist siiski ainult võimalusega ja praktika näitab, et seda kasutatakse väga harva Äh, hääletused komisjonis on avalikud. aga nimelist hääletust konkreetse eelnõu poolt või vastu on ajakirjandusel, avalikkusel ja teistel huvirühmadel väga raske jälgida. minu fraktsioon usub, et ainukene viis selle probleemi lahendamiseks on nõuda et äh, nimelised hääletused peavad äh, toimuma äh, automatiseeritud kujul ja nende tulemused peaks kantama protokolli täpselt samasuguses vormis, nagu seda tehakse täiskogu puhul. selline reform tugevdaks liikmete vastutust fraktsioonide ees ja samuti valijate ees. ma arvan, et see aitaks meil valgust heita äh, parlamendi töömehaanikale ja luua optimaalse läbipaistvuse või saavutada optimaalse läbipaistvuse seadusandlikus menetluses, ilma et me seaks samas ohtu selle menetluse tõhususe. ma laenasin selle kohustusliku nimelise hääletamise USA kongressi kodukorrast. see on äh, meie kõige kättesaadavam võrdlusalus, äh, mis puudutab föderaalse parlamendi tegevust. ja mul oleks hea meel, kui teised fraktsioonid mind toetaksid. sest see muudatus oleks osa nendest muudatustest, mis moodustavad reformi parlamendi poliitilise legitiimsuse suurendamise nimel, aitäh! suur tänu, härra Tahv! härra Gualtieri, palun. aitäh. sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on härra Tafi ettepanek tekitanud mõningaid kõhklusi. meie arvates tuleks teha vahet komisjonil ja täiskogul eriti hetkel, kus me püüame tegelikult täiskogu suveräänsust ja keskset rolli tugevdada. põhjenduseks on siin see, et komisjonidel ja täiskogul on äh, erinevad rollid, need on erinevad parlamendiorganid ja komisjoni menetluse olulisuse suurendamine läbi kohustusliku nimelise hääletuse sisseseadmise ei ole vajalik ka juba seetõttu, et paljudel juhtudel ei ole nimeline hääletus mitte ainult läbipaistvuse saavutamiseks hea, vaid see on ka hea äh, liikmete survestamiseks meie leiame, et täiskogu ja komisjonide rollide praegune tasakaal peaks säilima, aitäh. aitäh, härra Tšikovski, palun. ma kalduksin toetama pigem sotsiaaldemokraatliku kolleegi seisukohta ehk siis härra Koltierit, me peame selle üle natukene järgi mõtlema, sest ma olen nõus, et Äh, komisjoni ja täiskogu staadiumi vahel on erinevus, meil on parlamendis teatud traditsioonid, äh, mis puudutavad äh, läbipaistvust täiskogul ja seda, et kõik lõpphääletused peaksid olema nimelised, aga see, mis puudutab nüüd töödünaamikat komisjonides, siis selles osas ma ei tea, kas see lähenemine oleks äh, Äh, väga kasulik, eriti arvestades võib-olla fraktsioonisisese distsipliini küsimusi, nii et me mõtleksime selle üle veel natukene ja siis äkki jõuame kokkuleppele. suur tänu, kolleeg Viiland. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin jätkata sealt, kus lõpetasid härra Gualtieri ja härra Džaskovski äh, ka mina oleksin natukene kõhklev, mis puudutab muudatusettepanekut, kui äh, me selle sisse viime, kui me selle sisse viime, siis me ei tohiks piirduda ainult seadusandlike äh, raportitega, vaid see peaks kehtima kõigis menetlustes. viie prots-, viis protsenti parlamendi äh, liikmetest peaks saama selle võimaluse äh, ka algatusraportite puhul. nii et kui me seame sisse kohustusliku nimelise hääletuse mm, seadusandlike raportite osas, siis ma arvan et, et äh, viis protsenti liikmetest komisjonis võiks saada ka võimaluse nõuda muude dokumentide puhul nimelist hääletust härra Hefner, palun. ma tahtsin kõigepealt öelda, et ma ei ole oma seisukohta veel ähm, lõplikult välja kujundanud. aga ma arvan, et me peame seda kaaluma väga äh, põhjalikult, sest see on seotud ka äh, härra äh, kuid Jeresi raportiga ja sellega, kuidas äh, me käsitleme äh, läbirääkimisi esimesel lugemisel, millised on äh, selle arutelu plenaari viimise reeglid, kvoorum ja nii edasi. mina arvan, et me oleme praegusel hetkel selliste, sellisel ristteel, kus me saame valida, kas me teeme üha rohkem tööd ära komisjonis ja ma arvan, et selles suunas me praegu liigume ja sellisel juhul on hea, kui me püüame saavutada võimalikult läbipaistva hääletusprotsessi äh, komisjonis, aga teiselt poolt äh, parlament peaks tegema vahet nimelisel hääletusel ja teist tüüpi hääletustel ja kui tegemist on ikkagi ettevalmistava hääletusega ja mitte lõpphääletusega dokumendi osas, siis mina ei näe põhjust pidada seda hääletust nimelise hääletusena. tegemist on ju ikkagi veel arutelu all oleva dokumendiga ja ma ei usu, et kõik tahavad, et nende äh, seisukoht äh, avalikult seinale riputatakse selles öö, ähm, staadiumis, aga ma olen nõus, et äh, läbipaistvust ja jälgitavust on vaja, mina igal juhul seoksin need kaks teemat omavahel. aitäh, härra Tahv, kas te soovite vastata? ma arvan kahtlemata, et see on piisavalt oluline ettepanek selleks, et seda edasi kaaluda ma ei püüa kuidagi selle tähtsust alahinnata ja öelda, et tegemist on väikese tähtsusetu muudatusega. ma arvan, et selle muudatusega võiks muutuda komitee menetluse olemus seadusandlikus menetluses. ma olen nõus nendega, eh, kes ütlevad, nagu näiteks härra Weber enne, et parlament peaks keskenduma eelkõige oma seadusandliku töö kvaliteedile ja nähtavusele ja ma olen ka nõus sellega, et täiskogu ehk seadusandliku menetluse viimane faas peaks olema see koht, kus liikmed öö, ähm, on vastutavad oma hääletusvalikute eest aga enne äh, kui me selle plenaaris saavutame, muuhulgas seetõttu, et äh, väga palju seadusandlikke akte jääb esimese lugemise faasi, äh, peaksime me tagama selle, et komisjoni tegevusel ja komisjoni hääletustel oleks võrreldav kaal ja loomulikult suurem läbipaistvus seab liikmed suurema surve alla. kuid ma ei usu, et me tohiksime kõrvale hiilida oma vastutusest seadusandjatena samal ajal, kui me püüame suurendada parlamendi poliitilist legitiimsust. seadusandlik menetlus koosneb mitmest etapist nii et on täiesti arusaadav, kui liikmed selle käigus oma seisukohti muudavad, sest eelnõu muutub seadusandliku tavamenetluse käigus. ei ole ju häbiasi kui liikme seisukoht mõne eelnõu suhtes edasi areneb. aga minu arvates on äärmiselt oluline, et seadusandliku menetluse areng selles kojas oleks nähtavam, avatum avalikkusele ja meediale, kes soovivad seda jälgida. ta peaks olema avatum kui praegu. fraktsioonisisene distsipliin kindlasti suureneks selle muudatuse tagajärjel tõenäoliselt. aga ma usun, et paljud meist on nõus sellega, et partei ja fraktsiooni olulisus peakski suurenema ja ma arvan, et minu välja pakutud reform liigub just selles suunas. mis puudutab härra Viljandi märkust, et et äh, läbipaistvust tuleks veelgi suurendada ja see peaks kehtima kõikide hääletuste puhul, siis mina praegusel hetkel ei saaks sellega nõus olla. minu eesmärgiks on siinkohal parandada meie seadusandliku tegevuse kvaliteeti ja edasised reformid, mis puudutaksid õigusloomega mitte seotud raporteid, äh, vajaksid äh, rohkem kaalumist või rohkem tähelepanu, kui nad saaksid praeguse ettepaneku kaalumise raames. ma hea meelega vestleksin kolleegidega sellest teemast edasi ja äh, tuleksin ettepanekuga uuesti äh, üsna varsti komisjoni tagasi äh, arvamuste vahetuseks. suur tänu. nii et lükkame selle teema järgmisele koosolekule edasi, mõned uudised Tšehhi Vabariigist äh, Tšehhi parlamendi delegatsioon järgmisel esmaspäeval meie juurde ei tule, nii et võib-olla me saaksime välja pakkuda mõne uue kuupäeva või näiteks erakorralise kohtumise aprilli osaistungjärgil, kahekümne viies aprill näiteks. võib-olla pakume neile kaks kuupäeva välja, härra Gualtieri, palun. jah Äh, järgmise nädala teisipäeval. saabub juhtumisi Tšehhi parlamendi äh, põhiseaduskomisjoni äh, delegatsioon, täiesti juhtumisi õnnelik juhus, et võib-olla me võiksime ühendada need kaks teemat, esmaspäeval ei saa ta tulla, aga Tšehhi kolleegid äh, jõuavad teisipäeval siiski. vabandust, ütleb kõneleja. edastasin valeinfot, võtan kõik tagasi siis oleks tekkinud korralduslik probleem, sest äh, me ei oleks saanud nii kiiresti saali ja tõlget. nii et lükkame edasi kuulamise Tšehhi parlamendi kahe koja esindajatega, kui võimalik, siis seitsmeteistkümnendaks aprilliks või kui see võimalik ei ole, siis kahekümne viiendaks aprilliks ja nüüd läheme edasi äh, päevakorrapunkti juurde kaheksateist, mis puudutab Euroopa Parlamendi kodukorra muutmist seoses Euroopa kodanikualgatuse rakendamisega, me alust-, arutasime seda juba kahekümnendal veebruaril, kahekümnendal märtsil on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja hääletada saame komisjonis kahekümne kuuendal aprillil. toimub, täna toimub arutelu nii et nüüd annan sõna proua Kurmaile. suur tänu! mul on väga hea meel, et me saame sellest teemast äh, edasi rääkida, nagu me kõik teame, Euroopa kodanikualgatuse äh, puhul on tegemist uue kaasava demokraatia algatusega, see on väga oluline teema, millest me oleme rääkinud kõikides võimalikes äh, faasides ja tasanditel meie siin AFCO komisjonis, petitsioonide komisjonis, meie eksperdid jälgivad äh, asja pidevalt ja loomulikult Euroopa kodanikualgatuse algatusgrupp tagu-, samuti tegeleb sellega ja äh, antud on meile siis ülevaade selle kohta, mida on teinud komisjoni liikmesriigid. kui me räägime äh, Äh, online-süsteemi äh, sertifitseerimist, äh, siis olid liikmesriike, kes ütlesid, et sellise sertifitseerimisprotsessi puhul ei suuda nad ilmselt tähtajast kinni pidada. meie tahame rõhutada, et liikmesriigid täidaksid oma kohustusi tõsiselt ja teeksid seda nii kiiresti kui võimalik. komisjon rõhutas, et see sertifitseerimisprotsess peaks olema tasuta korraldajatele ja kulutaksid siis kandma siseriiklikud äh, vastavad ametivõimud. kuivõrd äh, edasised arvamuste vahetused äh, kodanikualgatuse rakendamise kohta seoses parlamendi kodukorraga kohtumine toimus kahekümne seitsmendal veebruaril, nagu härra esimees ütles, nii nagu viimasel komisjoni kohtumisel härra Tsaraskovski ütles, avalikud kuulamised äh, peaks olema korraldatud äh, pädevas komisjonis. see tagaks selle, et äh, kõik algatused oleksid kohaldatud õigesti, menetlus oleks ühtne ja loodaks ühtne infokeskus, mille eest val-, vastutab siis kodanikualgatuse eest vastutab äh, asepresident, ma olen härra Papastamkosega sellest rääkinud, Martin Schulz äh, nimetas härra Papastamkose Rahvaparteist siis vastutavaks asepresidendiks ja see ametisse nimetamine oli väga tähtis. nüüd äh, detailne arutelu õigusakti kohta komisjoni poolt, mis keskendub sellele küsimusele, peaks ka aset leidma ja enamus meist on ilmselt nõus sellega, et selline arutelu peaks toimuma komisjonide esimeeste konverents on see, kes otsustab, milline on vastutav komisjon kuulamise korraldamisel. muidugi see lahendus äh, on äh, selline, et petitsioonide komisjon saab osaleda kuulamistel. ja see on viis, kuidas kaasata petitsioonide komisjoni liikmed avaliku kuulamiste, avalike kuulamiste korraldamistesse. väga oluline on, et kuulamised korraldaksid nendele teemadele millest erine-, eelnevate petitsioonide alusel on petitsioonide komisjon juba detailselt rääkinud. kui mõned algatused jäävad täitmata, sellepärast et ei ole saadud kokku kodanikualgatuse jaoks miljonit aja, allkirja ja mida ei saa siis vastavalt määrusele üheksandale artiklile esitada, tuleks siiski samuti eh, neile anda kõlapinda. selleks on väga oluline regulaarne dialoog vabakondadega samal ajal, nii nagu härra Kassiini ka ütles, meie veebruarikuusel arutelul tuleb teha selge erisus ähm, kodanikualgatuste ja petitsioonide vahel, sellepärast et petitsiooni jaoks ei pea koguma mingisugust miinimumarvu allkirju, selleks et see parlamendile esitada. petitsioonide komisjon keskendub konkreetsetele juhtumitele. kodanikualgatus aga koondab mitme kodaniku huvid see erinevus on välja toodud ka selles, et kodanikualgatus on demokraatlike põhimõtete osas lepingus petitsioonide komisjoni töö, aga mitte diskrimineerimise all artiklis kakskümmend. ja me ei tohiks unustada seda, et komisjonile jääb monopol selles osas, äh, kas esitada seadusandlik algatus või mitte, aga see peab lähtuma, see otsus siiski meie kuulamistest äh, ja peab äh, austama institutsioonide vahelist kokkulepet, mis tuleb nii kiiresti kui võimalik läbi arutada. nii nagu Andrew Duff viimasel AFCO kohtumisel ütles, Euroopa Parlament peab jääma sõltumatuks seadusandliku protsessi juures ka selles osas, äh, kuidas kodanikualgatust ellu viia. Euroopa Komisjon võiks teavitada Euroopa Parlamenti enne, kui mõni algatus äh, on käivitatud, mis on tänuväärne sellel niinimetatud poliitilisel tasandil muidu jõuab meieni info alles siis, kui miljon allkirja on juba koos. ma paluksin nüüd, et te osaleksite meie arutelul ja väljendaksite oma seisukohti ja nagu ma ütlesin, meil õnnestus härra Lamassuuriga kutsuda kohtumisele ka petitsioonide komisjoni esimees, me pidasime nendega mitu arutelu maha, loodetavasti te olete rahul selle raportiga, aga ootan äh, huvi kompromissettepanekute juurde, nagu te ütlesite, et muudatusettepanekute ettepanek, äh, tähtaeg on täna. Jätermägi. proua Jäädenmägi. suur tänu. ma tahan teid tänada hästi tehtud töö eest, ma olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite. ka mina tahaksin rõhutada seda, kui oluline on internetis allkirjade kogumise osa. samas ma ütleksin, et ega see ei ole ainus viis, mis peaks inimestele jääma toetust avaldada, peab ka vanamoodsal viisil olema võimalik allkirju koguda, sest et kõikides riikides on nurki, kus interneti puhul ei ole, interneti puudumise tõttu ei olegi võimalik allkirja anda oluline on ka see, et see oleks tasuta, sellepärast et muidu saavad osaleda ainult väga suured eh, organisatsioonid ja tegemist on kodanikualgatusega, mitte organisatsioonide algatusega. ning eh, avalikud kuulamised on samuti olulised ja komisjoni kõrgetasemeline esindatus nendel samuti sest et kui miljon inimest on oma käe alla pannud algatusele, nii nagu reegel ette näeb, siis komisjon peaks austust avaldama nendele inimestele. kui tegemist oleks miljoni ärimehega, siis oleks terve komisjon in corpore kohal, aga tavainimeste puhul ähm, kemplevad nad kogu aeg selle üle, kes peab minema kohtuma. aga äh, me peame hoogu takka andma, sellepärast et ainult kaks nädalat on meil jäänud selleni, kuni see kodanikualgatuse asi käima läheb ja paljud juba küsivad, kas äh, online kogumine on võimalik või mitte ja meie ikka ütleme, et äh, ei tea, ei ole veel otsustanud, see meie tõhususele ja meie kuvandile kindlasti kaasa ei aita, suur tänu. Äh, härra Iltšev, nagu enamus teist ilmselt mäletame, pidasime komisjoni ja nõukoguga maha ühe kempluse selle kodanikualgatuse osas ja mõneti tulime sellest võitjatena välja. ja sellepärast ongi meie kohustus, kui me räägime kodukorra muutmisest tagada see, et tulemus oleks hea ja et kodanikualgatuse määrus saaks omada seda mõju, milles, mida me temast ootame. me peaksime, me ei peaks ennast hakkama siin nüüd piirama ja tagasi hoidma. ja ma ei olekski üllatunud, et esimene see avalik kuulamine tuleb juba, kodanikualgatuse alusel tuleb juba enne äh, selle aasta lõppu, aga kindlasti enne meie mandaadi lõppu. nii et olgem pragmaatilisemad ja avatumad ja ärgem unustagem, et just nimelt äh, tänu nendele muutustele meie enda kodukorras saame kogu selle protsendi teha kõik, protsessi teha äh, kõigehõlmavaks. ma tahaksin tänada proua raportööri seni tehtud töö eest, aga samas ma arvan, et võiks teha lisajõupingutusi. no kus suunas? kogu selle raporti eelnõu mõte on sõna otseses mõttes kokku kirjutada reeglid kodanikualgatuse alusel korraldatavat avaliku kuulamise puhul ja sellepärast peab see sõnastus haarama kõiki äh, probleemi aspekte endasse kõigepealt mulle tundub, et liiga palju võimu antakse praegu komisjonide esimeeste konverentsi esimehele, kui me vaatame saja kahekümne kolmandasse reeglisse tehtud muudatusettepanekuid raportis ja saja seitsmekümnendasse tehtud muudatusettepanekuid, siis me näeme sarnast trendi. ja küsimus on, kas see on äh, lubatav, kas me üritame siin praegu luua nii-öelda superrahvasaadiku? ma arvan, et me ei peaks seda tegema kui see nii on, siis me ei tohi sellele ühele inimesele anda nii palju erinevaid õiguseid, see ei ole läbipaistev ega ka tõhus. vastupidi. ja seepärast ma olen sügavalt veendunud, et mitte komisjonide esi-, komisjonide esimeeste konverentsi esimees ei peaks olema see, kes saab otsustada, milline komisjon vastutab avaliku kuulamise korraldamise eest. teiseks, kui äh, on võimalus, et Äh, kaks või rohkem äh, komisjoni peavad korraldajad kuulamise, tuleb viidata saja kaheksakümne kaheksandale artiklile allpunktile kaks, kus äh, räägitakse konfliktide lahendamist kompetentsi küsimustes. muidu on meil suurune vasturääkivus selles, kuidas kodukord on üles ehitatud ja see vasturääkivus ainult suureneks, kui ainult üks inimene saaks otsustada, milline on vastutav komisjon see määrus ise ei ütle tegelikult midagi nende inimeste kohta, kes need algatused peaks esitama parlamendile. raporti eelnõu ei ütle ka midagi selle kohta. väga konkreetne reegel, esindajad meeskonna osas tuleb määratleda. ma arvan, et äh, algatuse peaksid esitama kodanike komisjoni liige ja üks või kaks kontaktisikut. selline otsus teeks asjad lihtsamaks aga see maandaks igasugused finantsprobleemid, mis võiksid tekkida raportööri mõttega seoses, et parlament on see, kes peaks kinni maksma äh, nende esindajate kulud. on täiesti selge, et me elame väga keerulistel aegadel, meil ei ole mitte ainult majanduskriis, vaid ka institutsionaalsed probleemid üleval. nüüd on üks nendest hetkedest käes, kus me peame ühtset parlamendi positsioone äh, kindlustades ja seepärast me peaksime tegema suuri samme edasi nende avalike kuulamiste osas. ma teeksin ettepaneku, et enne iga kuulamist pandaks kokku küsimustik. kui te nüüd küsite mu käest, et milline küsimustik, siis äh, võimalik vastus oleks, et tegemist olek-, et see oleks jaotatud allteemadeks ja küsimusi esitataks siis algatuse peamise teema laiema konteksti kokku kohta. eesmärgiks oleks kuulamise fokusseerimine, selle tõhusamaks muutmine ja kasuta-, kasulikumaks muutmine. sellepärast ma arvangi, et peti-, äh, petitsioonide komisjoni kolleegid, kes on kõige kvalifitseeritumad, peaksid seda tegema ja kui nemad nii arvavad, peaksid nad oma algatuslikult äh, pädevale komisjonile esitama ka oma arvamuse. ja niimoodi toimuks professionaalne, tõeline kuulamine ja kuulamine, mis on tõesti rahvale lähem kõige sellega seoses, mis ma ütlesin, arvan ma tõesti, et algatust ei tohiks alahinnata. ja sellepärast ma teen ettepaneku, et meie koda oma pädevuse raames kasutaks ära võimalust ja kasutusalgatusi ära komisjoni vastu. nüüd petitsioonide küsimus. kallid kolleegid, minu tagasihoidlik arvamus on, et Euroopa kodanikualgatus ei ole petitsioon ja sellepärast tuleks algatusega rohkem ette võtta, kui ka nende algatustega midagi rohkem ette võtta, mis ei vasta kõikidele määruse kriteeriumitele. ja see peaks olema konkreetselt ka reeglites kirjas, et parlamendil peab jääma vabadus omaalgatuslik raport koostada, seda vastavalt saja kahekümne viiendal äh, Euroopa Liidu lepingu toimimise artikli lepingu artiklile. parlament võib paluda komisjonilt igasugust ettepanekut uue seadusandliku teksti vastuvõtmiseks või äh, olemasoleva õigusakti parandamiseks. nii saaks meie koda rohkem äh, jõudu ja me töötaksime ainult aluslepingu piires ja mitte midagi enamat. suur tänu, härra Iltšev, härra Tšernoskovski kõigepealt suur tänu tehtud töö eest. minu meelest on tegemist suurepärase kompromissiga komisjonide ja petitsioonikomisjoni vahel, kes äh, tahtis osaleda kogu selles protsessis. mul oleks omalt poolt mõned äh, äh, parandused oma muudatusettepanekutesse, et need oleksid natukene täpsemad, näiteks seal, kus on öeldud, et komisjoni esimeeste konverents peaks olema see, kes nimetab selle komisjoni, kes tegeleb selle teemaga. selles osas ma natukene sõnastust muudan, aga see sisu ei muuda. me tahame ka petitsioonide komisjoni suhtes olla avatud, nii et äh, mitte ainult koordinaatorid ja juhatuse liikmed äh, ei peaks olema kutsutud, vaid Äh, seotud petitsioonid ja raportöörid võiksid ka olla kaasatud, nii et seda võiks natukene avada. muidu ma arvan, et äh, suurepärane dokument ja põhimõtteliselt selgitab väga hästi seda, kuidas parlament äh, osaleb järelevalveprotsessis. ja et kodanikualgatused oleksid, nende osas oleks ka järelevalve ja et arvestatakse selle juures kõikide komisjonide erinevaid pädevusi. ja samas jääb see avatuks petitsioonide komisjoni kolleegidele, selleks et nad saaksid ära kasutada oma perspektiivi, ekspertiisi. nii et me jõuaksime võimalike paremate lahendusteni, sidudes omavahel konkreetsete komisjonide ekspertiisi ja et samal ajal siis saavad sõna petitsioonikomisjoni liikmed. aitäh! härra Hefner. suur tänu. me nüüd olemegi ju peaaegu jõudnud sellesse punkti, kus need kodanikualgatused avanevad ja aprilli alguses see avaneb ja ma arvan, et me peaksime kõik olema äh, väga uhked äh, ja rahul sellega, et me oleme oma panuse andnud sellele, et komis-, et kodanikel on nüüd uus võimalus äh, oma muresid äh, otse Euroopasse saata ja rääkida oma ettepanekutest ja et neil on otseside Euroopa seadusandlusega küsimus on selles, et kas see tekitab Euroopas suuremaid vasturääkivusi meile, meie jaoks on oluline, et Euroopa ei oleks institutsioonide Euroopa, vaid rahva Euroopa ja meie huvides on tagada, et see, et see asi kujuneks nii edukaks kui võimalik. varem raportöör liikus väga jõuliselt edasi selles küsimuses ja saime üle kõikidest raskustest. detsembris, mitte aastal kaks tuhat üksteist, vaid kaks tuhat kümme, jõudis juba meieni triloogi otsus ja väga suure enamusega võeti parlamendis see määrus vastu. aga sellepärast olen magi nii pettunud täna selles, et terve rida liikmesriike blokeerivad seda asja. ma olen kohtunud väga paljude inimestega, kes tahaksid juba esimesel aprillil käivitada algatuse ja pöördunud oma valitsuste poole ja küsinud, mis tuleb teha. ja ainus vastus, mis nad valitsustelt saab, on äh, nad ei tea, sellepärast et reegleid ei ole ja see tõesti ajab närvi. ja ma arvan, et meie äh, peaksime selle teema tõstatama, ma üritasin asjast rääkida Taani eesistujaga ja tahtsid neid äh, mõjutada midagi ette võtma. kui tõesti see asi käivitub esimesel aprillil, siis on oluline, et kõik küsimused oleks selged kõikide liikmesriikide jaoks. proua Kurmai ütles, et on mõningaid juhtumeid, äh, millega liikmesriigi, mille puhul liikmesriigid tõstavad takistusi, mida seadusandlus ette ei ole näinud, nimelt et äh, kodanikud peavad mingisugust maksu maksma, see oli konkreetselt asi, millest me ei olnud huvitatud. me tahtsime, et see menetlus oleks tasuta inimestele ja komisjon on sellele ka konkreetselt viidanud. ja ma arvan, et sama kehtib tegelikult ka selle tingimuse kohta, et äh, elektroonilisi allkirju nõutakse riikides, kus tegelikult elektroonilist allkirja üldse polegi äh, veel käivitatud, see on lisatakistus, mis seatakse sellele menetlusele ja menetlus peab sellest üle saama. ja elektronalg-, digitaalallkirjad tuleb sertifitseerida. me ei tohiks takistada inimeste võimalust panna oma nimi alla äh, algatusele, mida nad toetavad nii et mõned lahendamata küsimused on, on täiesti selged ja me peame need nii kiiresti kui võimalik lahendama. ma tahaksin proua Kurmait tänada selle raporti eelnõu eest ja keskenduksin mõningatele probleemsematele kohtadele. on mõned detailid, mis minu meelest vajavad arutelu. kuid minu jaoks on kõige olulisem, mis on poliitiliselt äh, raske teema on nimelt, kuidas neid kuulamisi korraldada, kes nendel osalevad meie majas. ja ma tahaksin selgelt välja öelda, et ma arvan, et on väga oluline, et me suudaksime kokkuleppele jõuda siiski petitsioonide komisjoniga. ma ei kujuta ette et me tooksime sisse uue instrumendi, nagu seda on kodanikualgatus ja ei äh, kaasa üldse komisjoni, kes vastutab, vastutanud seni on äh, kodanike kaebuste eest. ma ei räägi seda, seda juttu siin sellepärast, et ma olen petitsioonide komisjoni liige, vaid see on täiesti loogiline. ma olen ennekõike siiski äh, põhiseaduskomisjoni liige, aga olen ühtlasi ka vaba mõtlev inimene ja kavatsen seega toetada oma veendumusi ja seisukohti läbirääkimistel ja meie nelja raportööri grupis olin mina vist see, kes oli kõige rohkem vastu sellele, et kodanike õigu-, koda- äh,, petitsioonide komisjon äh, monopoliseerib selle. ma ütlesin väga selgelt, et kodanikualgatus ei ole petitsioon, see on hoopis teine asi, aga petitsioonide komisjon peaks olema kaasatud. kuivõrd nemad on komisjon, kes selles valdkonnas on siiski kõige pädevam, minu seisukoht ei ole muutunud. aga ma oleks ka äh, väga pettunud siis, kui juhtuks vastupidine, kui petitsioonide komisjon jääks täiesti välja sellest protsessist. minu meelest see oleks väga halb õhustikule meie parlamendis. ja minu meelest oleks kena, kui me jõuaksime ühtse lahenduseni selles küsimuses. ma rääkisin juba sellest, millisena mina lahendust näen, loomulikult võib äh, sellele läheneda teistmoodi, aga lahendusi minu meelest on, millega saab tagada selle, et äh, me väldiksime rasket hääletust äh, täiskogul. minu meelest on väga oluline, et petitsioonide komisjon oleks kaasatud, mitte ainsa komisjonina ja mitte juhtiva komisjonina alati, aga ta peaks olema regulaarselt sellesse asjasse kaasatud. ja kuulamise formaat äh, sellesse, see ei peaks olema mingisugune lisapunkt mõne komisjoni äh, päevakorras, peaks olema mingisugune standardne, standardmood-, moodul selle jaoks et inimesed teaksid, kuidas asi välja näeb, mitu inimesi kutsutakse, milline on kõneaja pikkus ja nii edasi ja seda peaksid petitsioonid ja teised, petitsioonide komisjon teiste komisjonidega koostöös tegema. teised küsimused puudutavad rohkem võib-olla asja praktilisust. ja ka etiketti kui räägitakse aseesimehest, siis mina räägiksin pigem ikkagi esimehest, sest parlamendis niimoodi räägitakse. pädev kogu. meil on ainult president, tegelikult meil asepresidente kui sellist eraldi seisva koguna ju ei olegi, president käitub president tegutseb läbi asepresidendi, aga see on vist kirjas nii ka meie kodukorras. ja sama ütleksin ma ka komisjonide esimeeste konverentsi kohta, läheneksin sellele samamoodi. me peaksime kirjeldama, kuidas nad on kaasatud, kuid see ei ole otsuse langet-, otsuseid langetav kogu, tegemist on nõuandva koguga. Nad ei ole eraldi otsuse langet-, otsuseid langetav kogu Euroopa Parlamendis. Need on kõik juriidilised äh, detailid, mida kindlasti on suhteliselt lihtne lahendada, aga väga oluline oleks see, et petitsioonide komisjoni roll oleks äh, tagatud. see, miks ma kell üheksa siia kohale ei jõudnud täna hommikul, oli see, et ma olin just nimelt petitsioonide komisjonis, kus ma äh, kus me sellest asjast rääkisime, seal ma kutsusin üles, et nad ei peaks nõudma sellist äh, väga karmi lähenemist, eh, muudatusettepanekute tähtaeg on reedel. suur tänu, härra Guerrero. tehke lühidalt, sellepärast muidu me ei jõua. Eh, teen tõesti väga lühidalt. ma arvan, et eh, tegelikult meie vahel valitseb suur üksmeel me kõik ütleme, et tegemist äh, on poliitiliselt, äh, poliitilise algatusega, mis erineb petitsioonidest. proua Kurmai rääkis varem sellest, et petitsiooni puhul on tegelikult äh, tekkinud konflikt kas kodaniku või ka, või rühma kodanike ja teiselt poolt äh, haldusasutuse vahel, olgu see siis kohalikul tasandil, liikmesriigi tasandil või kõrgemal tasandil. ja see eh, eeldab, et haldusasutus on eh, teinud midagi, mis kodanike silmis kahjustab nende huve ja eh, see kodanik või kodanike rühmitus leiab, et asutus ei esinda nende huve piisavalt, sellisel juhul saab kodanik esitada petitsiooni ning nõuda, et nende õigusi austataks ja me peame tõesti püüdma tagada seda, et petitsioonide komisjon tunneb, et neid on samuti kaasatud kogu sellesse menetlusse, kuid kuskil on ju ometi piir. tegemist ei ole petitsiooniga. petitsioonide komisjoni tuleks kasutada, kuivõrd petitsioonide komisjonil on kogemusi, millel nad on, mida nad on aastate jooksul koge-, kogunud selles valdkonnas ning nagu härra Hefner ütles, kõiki asjaolusid arvesse võttes peaksime püüdma leida lahenduse selliste küsimuste puhul ei ole olnud aktiivne alati petitsioonide komisjon, kuid tavaliselt peti-, petitsioonide komisjoni äh, Äh, kui kogenud äh, üksus võiks äh, siin oma kogemustega panustada ja Euroopa Parlamendis on mitmeid liikmeid, kellel on sellealaste kuulamiste korraldamisel kogemusi Suur tänu. Il signor Shapiro che eh, rappresenta la commissione. Shapiro on siin komisjoni esindajana, aga enne kui annan talle sõna, siis äh, ja enne kui me kuuleme, mida proua Kurmail on öelda, äh, tahaksin äh, ka omalt poolt midagi öelda. kõigepealt tunnen ma muret sellepärast, et et inimesed need asjad arenevad liiga aeglaselt, äh, võib-olla me peaksime avaldama teatavat survet äh. kodukorras on äh, eeskiri kakssada üks, artikkel kakssada üksteist, kus viidatakse elektroonilistele äh, arvutipõhistele ja paberallkirjadele äh,. paistab, et komisjon ei tegele äh, allkirjade tuvastamisega paberallkirjade puhul äh, ja kuidas siis me saame nõuda elektrooniliste allkirjade puhul äh, sertifitseerimise äh, kohustust. Ähm, seda me võiksime käsitleda koostöös petitsioonide komisjonidega ja kodukorras viidatakse näidiste kontrollile, mis oleks nii-öelda miinimumtagatiseks ja seda pisteliselt liikmesriigid peavad siinkohal otsuse langema, langetama, kas nad saavad täiesti ise otsuseid langetama, langetada või peavad nad juhinduma komisjoni juhtnööridest. rõhutaksin, et kui me tahame, et see Lissaboni lepingu algatus tõesti oleks nähtus omaette, siis tuleb seda eristada petitsioonidest, see on algatusõigus kodanikele, mis sarnaneb parlamendi algatusõigusega. parlamendil ju on oma algatusõigus seadusandlikus protsessis, kuid kui me anname selle õiguse kodanikele, siis tuleb seda käsitleda teistmoodi. ja seetõttu kui korraldatakse kuulamisi, siis äh, peame me need erisused ka välja tooma. korralduskomisjoni juht äh, võib-olla soovib sõna, kuid äh, ma arvan, et tegelikult kuulamiste puhul peaks olema peamiseks kontaktpunktiks ehk komisjon siiski, kui tekib teatavaid kahtlusi ja mõningates spetsiifilistes küsimustes tuleb küsida ekspertide arvamusi ja arvamust, rahva arvamust tuleks ka kuulata enne komisjoni arvamust ja võib-olla komisjon peaks vastama esitatud küsimustele ja loomulikult parlamendi juuresolekul ja selle teemavaldkonna, asjakohase teemavaldkonna eest vastutav volinik peaks kindlasti olema kohal sellistel üritustel ma arvan, et muudatusettepanekute ehitamise tähtaeg oli täna, kuid ma arvan ka, et võib-olla seda oleks mõistlik edasi lükata, me hääletame kahekümne kuuendal aprillil. sellisel juhul äh, võib-olla tõlkida ja tõlgid peavad, tõlkijad peavad pisut rohkem pingutama ja äh, saame ehk muudatusettepanekute esitamise tähtaja nihutada kahekümne kolmandale. härra Prants, te soovisite sõna enne kui äh, komisjon? sõna võtab. mina tahtsin lihtsalt pisut selgitust. siin on äh, selgitus raportis, kus on kirjas, et kui artikli äh, kümme lõige üks ja kümme äh, üks B tingimused on täidetud, tuleb avalik kuulamine korraldada ja hiljem on öeldud, et parlament võib aidata kodanikualgatuse eesmärkide saavutamist andes endast parima kodanikualgatuste äh, toetamiseks, kui need on talle meeltmööda, iseäranis äh, korraldades avalikke kuulmisi ja ma arvan, et äh, see asjaolu, et parlament saab ise otsustada, viitab kodanikualgatusele, mis lihtsalt ei täitnud tingimusi ehk siis tegemist on kodanikualgatustega, kus ei kogutud miljoni allkirja. ja seletuskirja kolmandal lehel viidatakse kodanikualgatustele mida ei saa komisjonile saata, sellepärast et pole täidetud kõiki menetluslikke nõudeid. sellega seoses tekib küsimus, et sellistel juhtudel kodanikul peaks olema täie, või parlamendil peaks olema enamuse puhul täielik oma voli, sellisel juhul aga äh, kodanikualgatust, mida toetatakse laiaulatuslikult, on võimalik äh, siiski äh, maha suruda, hoolimata sellest, et, äh, et parlamendis ka vähemus seda toetab, kas sellisel juhul ei peaks tegelikult rakendama kohustust kutsuda, korraldada kuulamine? härra Šapiro komisjonist. Thank you, chair uh,. I would like to start by... suur tänu kõigepealt tahaksin tänada äh, raportööri komisjoni poolt selle raporti koostamise eest ning ka põhjaliku äh, ja täpse ülevaate eest äh, viimasest arengust. komisjon ei pea siin seetõttu enam seda omalt poolt tegema. ja suurem osa teemadest, millest räägitakse, on parlamendi siseasjad, kuhu meie ei tahaks sekkuda mis puudutab teie kodukorra muutusi, siis see ei ole meie töövaldkonda, aga äh, nii nagu mõned äh, austatud liikmed siin ütlesid, äh, me oleme jõudnud siin ettevalmistustööde lõppfaasi ja austatud parlamendiliikmed teavad, et meil on kodulehekülg juba jaanuari lõpust valmis register Äh, on kättesaadav alates esimesest aprillist, meil on äh, avatud tarkvara ja alg-, allkirjade kogumise tarkvara ning meie talitus teeb koostööd liikmesriikidega selleks, et vaadata, kuidas lähevad ettevalmistused rakendusprotsessiks esimese, mis peaks käivituma esimesel aprillil ja, ja kõiki viivit-, kõikidesse viivitustesse suhtume äärmise tõsisusega Euroopa Parlamendi äh, vaatlejad tõstatasid selle küsimuse ka kaheteistkümnendal märtsil olid nemad vaatlejateks kohtumisel liikmesriikidega ja nüüd, kus viimane tähtaeg on kohe saabumas, äh, oleme me ennekõike pragmaatilised, me püüame aidata liikmesriike, kellel on veel vaja abi selleks, et nõutud süsteemid paika saada enne esimest aprilli mis puudutab äh, kuulamiste korraldamist, siis tegemist on valdkonnaga, mis valmistab teie komisjoni liikmetele muret, äh, nagu ma olen pidanud tõdema, loomulikult äh, me kavatseme ning õigepea räägime sellest uuesti kaasata ka parlamenti. me oleme ka raamlepingus seda kinnitanud, kavatseme parlamenti kaasata võimalikult vara ning teha seda äh, väga põhjalikult, kohe kui me oleme saanud kodanikualgatuse ettepaneku, kavatseme kaasata Euroopa Parlamendi ja praegusel hetkel võtame me oma sise-eeskirju vastu. me, see töö on käimas komisjonis, nii nagu ka parlamendis, aga me kujutame ette, et peadirektoraat, kes selle eest vastutab, võtab ühendust vastava parlamendi, vastava valdkonna parlamendikomisjoniga, nii et korraldada optimaalne kuulamine, kus äh, kõik tasandid oleksid piisavalt esindatud, nii nagu me ka raamaruteludes rääkisime. parlamendi puhul tuleb kasutada ka kahepoolseid kontakte korraldajatega, meil on kohustus kohtuda korraldajatega Äh, nagu te teate, ja äh, sektori, sektori poliitilises osas tuleb lähtuda ka äh, vastavatest ametiorganitest. ja veel kaks asjaolu, mida tahaksin siin esile tuua, ennem kui otsad kokku võtan. kõigepealt mulle tundub, et kuulamistesse tuleks kaasata mitte ainult kontaktpunktid ja korraldajad, tegemist peaks olema äh, kuulamisega, kuhu on kaasatud ka teised sidusrühmad, kellele, kellel on selged huvid selle teemavaldkonna osas ja tegemist peaks olema kuulamisega, kus oleks esindatud kõikide osapoolte arvamused ja võimalikult erinevad arvamused, saada võimalikult tasakaalustatud pilt. ja lõpetuseks me ei ole veendunud, et meie koostööd ette valmistades parlamendiga oleks mõistlik äh, sõlmida institutsioonide vaheline kokkulepe meie kahe institutsiooni vahel me leiame, et tegemist oleks liiga vormilise, liiga ametliku lähenemisega, äh, pidades silmas, et tegemist on veel väga ebakindla teemavaldkonnaga, me ei tea täpselt, kui palju kodanikualgatusi esitatakse ja kas üldsegi korraldajad tahavad kuulamist, sellepärast et nagu te teate, see ei sõltu meist, see sõltub äh, korraldajate soovidest, meie ainult pakume võimalust selline kuulamine korraldada suur tänu, härra Šofirov, proua Kurmai nagu te teate, jah, ma tean küll, et päevakorras on veel üks punkt, aga teen väga lühidalt, mul on väga hea meel, et palusite, et andsite äh, äh, meile rohkem aega ja äh, hea kompromissettepanekuid äh, on väga teretulnud ja ma saan aru, et väga paljud teist toetavad seda mõtet, et meil on vaja teha koostööd äh, teemakomisjonidega ja äh, mis puudutab petitsioonide komisjoni, olen saanud mitmeid kompromissi ja ettepanekuid ja, ja on võimalik, et nad aitavad meilt igal juhul. Äh, iseäranis suur tänu härra Iltševile, paistab, et te olete selle teema sellele teemale palju aega pühendanud ja selle tulemusena ehk saame ka head kompromissmuudatusettepanekud komisjonile, ütleksin järgmist. usun, meie ko-, koostöö on olnud väga hea Euroopa kodaniku algatuse varas ja meie teavitamine on vajalik, aga olen teiega nõus, et me, olukord on siiski ebakindel, me ei tea, kui palju kodanikualgatuse ettepanekuid tehakse ja loodame, et me tuleme oma tööga toime ja loodame, et inimesed on valmis haarama kinni võimalusest kasutada seda uut kaasava osalusdemokraatia instrumenti ja olen väga tänulik kõigile märkuste eest ja teie abil meie raport kujuneb veelgi paremaks, kui see oleks algselt olnud ja, ja härra Prants, sulle ka suur tänu. Äh, ma pean lahkuma, nii et äh, annan nüüd siis äh, juhtimisohjad üle proua Kurmaile ja muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kolmas märts. ja kohtume peagi suur tänu, härra esimees. Läheme kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on kaks raportööri, Galtieri ja äh, Rafal minu enda fraktsioonist, kumb teist tahab alustada? Äh, Rafael Tšarskovski Äh, härra Tsarkovski saab sõna kõigepealt ja kes soovib veel sõna, äh, sellepärast et meil on ainult viisteist minutit jäänud äh, ja loomulikult me peame ka säästma oma tõlke. paistab, et ainult teie kaks soovitegi sõna, siis on teil piisavalt aega rääkimiseks. mina pikalt ei räägi, sellepärast et tegemist on dokumendiga, mis on alles algfaasis ja me kõik oleme saanud äh, sekretäriaadi koostatud dokumendi. sissejuhatuseks võiksin öelda, et ähm, leppisime algselt kokku akadeemilises pealkirjas mitmetasandiline juhtimine, see pole väga seksikas pealkiri, aga me leppisime selle pealkirja osas kokku ja me tahaksime kirjeldada fiskaalkokkuleppe järgset liitu tõttu. ja meie jaoks on kõige olulisem see, et me kaaluksime, analüüsiksime institutsioonide vahelisi suhteid pärast fiskaalkokkuleppe sõlmimist ning suurem osa dokumendist, mis meile ette valmistati, on meie töö seisukohast oluline, kuid ma ei arva, et me peaksime kokku kutsuma konvendi. selleks on veel liiga vara ja koordinaatorid on nõus, et me ei peaks oma raportis üldsegi konvendi kokkukutsumist mainima. tegemist ei ole raportiga, mida tuleks käsitleda ettevalmistusena Äh, tõeliseks aluslepingute muutusteks ja me peame, peame olema väga ettevaatlikud, sellepärast et me tahaksime, et äh, me saavutaksime enamuse toetuse sellele raportile, ka esimeste konverentsi toetuse ja me ei tahaks, et tekiks jällegi selline olukord, kus jääb mulje, et meie põhiseaduse komisjon huvitab midagi ennatlikku teha ja ajast ette ruutata. Äh, meie eesmärgiks on analüüsida fiskaalkokkuleppega toimuvaid arenguid, esitada oma arvamuse mitmetasandilise juhtimise kohta, killustamise kohta, valitsustevaheliste kokkulepete sõlmimise kohta, mis toimuvad lepingu, aluslepingu raamistikust väljaspoolt ja me tahaksime meie suun-, suundumused tulevikuks paika panna, oleme härra äh, Gualtieriga nõus, et me ei peaks aga ainult piirduma majandusjuhtimise analüüsimisega, vaid peaksime pisut laiemalt lähenema sellele küsimusele, sellele nõndanimetatud fiskaalkokkuleppele ning looma endale üldpildi. seetõttu oleme me valmis tegema koostööd majanduskomisjoniga kuid kuivõrd me ei käsitle ainult majandusjuhtimisega seotud küsimusi, tahaksime artikkel viiskümmend lähenemist, kus nemad esitavad arvamuse, mida meie võtame arvesse, kuid me tahaksime käsitleda ka teisi küsimusi, mis ei kuulu majandusjuhtimise valdkonda meie parlamendis ja ka parlamendist väljaspoolt on olnud kuulda seisukohti, Saksa, sakslased on koostanud dokumendi ja Itaalia ja sakslasega, Saksa kolleegid on avaldanud oma ühiselt seisukohad Euroopa tuleviku kohta pärast fiskaalkokkulepet ja ma arvan, et meie peaksime siis äh, analüüsima neid seisukohti ning kujundama välja meie komisjoni selge arvamuse Teie ees on dokument, mis on arutelude aluseks, väga heaks arutelude alusdokumendiks, kuid me ei peaks keskenduma ainult majandusjuhtimisele ja ainult fiskaalkokkuleppe järgsele juhtimisele, vaid me peaksime küsimusele lähenema laienemalt, laiemalt ning kuid samas peaksime vältima Äh, konvendi kokkukutsumise mainimist äh, või võimalike aluslepingu muutuste mainimist äh, lähitulevikus, sellepärast et raportööride eesmärgiks ei ole kutsuda kokku lähitulevikus konvent. mis, milline mulje võib-olla algselt jäi seda dokumenti lugedes, härra Koltjärv. mina teen väga lühidalt sest et olen äh, härra Tsar-, Traskovski olen äh, oma kaasraportööri ja sissejuhatusega nõus ja ma ei tahaks siin sõda äh, algatada äh, ja me ei tahaks sõda algatada, me peame äh, analüüsima arenguid, äh, mis muudavad äh, Euroopa Liidu institutsioonide vahelisi suhteid ning me peaksime äh, püüdma hinnata Lissaboni leppe võimalusi ning äh, samal ajal äh, kaaluma ka lepingu võimalikke muutusi, kuid see peaks olema meie töö lõppfaas alles ja ma arvan, et me peaksime olema avatud praegu ja äh, Äh, ennekõike algfaasis keskenduma metodoloogilisele küsimusele. meil on vaja ka piisavalt aega selleks, et ise asjade üle järele mõelda, esitada oma seisukohad üksikisikutena, kuid samas me peame ka aru pidama asjatundjatega, oma poliitiliste peredega ja teiste institutsioonidega. Äh, nii et äh, protsess meie töö esimest kavandit ette valmistades peaks olema ka võimalikult avatud äh, ja võimalikult kaasav. ja niisiis see töödokument oli õige, kuid ja öö, ähm, oleme siis valmis äh, töötama sellesama dokumendi kallal edasi. kas keegi saab veel sõna? mina teen väga lühidalt, äh, ütleb härra Hefner. suur tänu selle dokumendi eest, tegemist on hea dokumendiga, praegusel hetkel ütleksin ainult nii palju, et minu meelest on oluline, et me pööraksime me keskenduksime tulevikule, me ei peaks lihtsalt analüüsima minevikku, vaid peaksime püüdma aimata tuleviku institutsioonide vahelist struktuuride ülesehitust ja plaane. suur tänu! tegelikult äh, arvamuse projekti või raporti projekti veel ei olegi, meil on siin lihtsalt alusdokument, mis käsitleb äh, meie raporti sisu, see on mõeldud lisamiseks esimeste konverentsile saadetavale ettepanekule. nii et tegelikult äh, raporti projekti veel ei olegi, tahaksin ma teiega rõhutada. väga tore kui teil rohkem kommentaare pole, siis tänan teid teie suurepärase töö eest tänasel ennelõunal ja veel kaks väikest märkust enne lõpetust. järgmine kohtumine leiab aset kahekümne viiendal veebruaril, ütleb esinaine ja võib-olla toimub erakorraline kohtumine seitsmendal aprillil Strasbourgis, kui me saame Tšehhi protokolli osas kokkuleppele ja suur tänu kõigile ja iseäranis tõlkidele ja tehnikutele.